Okay, can I bring the meeting to order? The next item on the agenda. alustame, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt. härra Taylori raport laevade, eh, vabandust, Euroopa Meresõiduohutusameti tegevuse mitmeaastane rahastamine. härra Taylor, suur tänu, härra esimees. tõesti, suur tänu. jaanuaris kaks tuhat kolmteist hääletas meie komisjon ja parlament selle eest, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevust pikendatakse ja laiendatakse eh, seda ka siis eh, laevade ning nafta- ja gaasirajaside põhjustatud merereostuse tõrjega seotud tegevusteks ja anti ülesandeks eh, neile teha keskkonna ülevaade, anda keskkonnahinnang selle reostuse põhjustatud ohust ja laiendati siis ka geograafilist pädevust ka Euroopa naaberriikidele. nii, see raport, mis on teie ees täna, ei puuduta mitte seda, et kas see mõte kui selline oli hea või mitte. ei, ei räägi see sellest, kas need lisarollid, mis on õiged või mitte, vaid räägitakse sellest, et kas Euroopa Meresõiduohutusamet ehk EMSA Äh, suudab ka neid ülesandeid äh, rahastada uuest mitmeaastasest finantsraamistikust. komisjonipoolne ettepanek oli anda sada kuuskümmend miljonit eurot äh, antud perioodiks. sada viiskümmend neli miljonit eurot siis praeguste ülesannete täitmiseks ja kuus miljonit lisaeurot uute ülesannete täitmiseks toon siin lihtsalt näiteks selle, et eelmine rahastamispakett andis EMSA-le sada viiskümmend kaheksa miljonit eurot ehk teisisõnu täpselt sama palju. EMSA äh, taotles alguses sada üheksakümmend kaheksat miljonit, mis oleks arvesse võtnud siis ka inflatsiooni, kuid äh, Nad on vahepeal äh, oma kuluarvestuse üle vaadanud äh, ja äh, leidnud siis mitmeid kohti, kus kokku hoida. ja nüüd on see palve siis, mille EMSA üle vaatas saja seitsmekümne, see jäi nüüd saja viiekümne nelja miljoni euro peale praeguste ülesannete täitmiseks. aga nende hinnangu kohaselt läheb see, et äh, nende tegevust laiendatakse ka nafta- ja gaasirajatiste peale, äh, teistsugune kui komisjoni näitaja. komisjon näeb uute ülesannete täitmiseks ette kuute miljon, kuut miljonit eurot, EMSA aga äh, lisaülesannete täitmiseks näeks ette kolmekümmet miljonit eurot EMSA arvustustes on sees äh, ka siis äh, seiretegevus rajatistel äh, Kanaari saarte läheduses Portugali vetes ja mm, Põhjamerel. ja me kõik ju tahaksime näha seda, et EMSA, EMSA saaks ära, saaks teha seda tööd, mis temalt on palutud tõhusalt ja korralikult nagu ma ütlesin, asi ei puuduta seda, et kas see mõte neile need lisaülesanded anda on eh, hea või halb, juba otsustati, et see on meie prioriteediks. nüüd minu soovitus oleks anda sada kaheksakümmend viis ja pool miljonit naela, ütleb kõneleja järgmisest finantsraamistikust EMSA jaoks uute ja vanade ülesannete täitmiseks. variraportööride kohtumine juba toimus, mulle läks südamesse see väga positiivne variraportööride seisukoht, et EMSA tuleb toetada, leida võimalusi tal endal vahendeid teenida ja et nende aluste kahekordsest kasutusest oli ka palju juttu. Nende seisukohtadega me arvestame ja, ja loodetavasti need peegelduvad ka muudatusettepanekutes mis tuleb esitada kahekümne seitsmendaks juuniks. ma ei taha liiga pikalt rääkida, see kindlasti on teile suureks kergenduseks, härra esimees, ja kõik sellega. suur tänu, härra Tšeile! seal teil tegite ühe äh, freudiliku viga, te peate silmas ilmselt äh, sada kaheksakümmend viite ja poolt äh, eurot, mitte naela. Te rääkisite naeladest. Äh, härra Bradburn ja proua Foster kindlasti äh, juba äh, elev, elavdusid sellest. aga see selleks, härra De Grandes Rahvaparteist, palun. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mucha... suur tänu, härra esimees. suur tänu ka teile, härra Teile, meie raportöörile, selle raporti eest. see raport on lühike, kuid oma olemuselt positiivset nägu. tõesti, transpordikomisjoni nii on jõudnud äh, nii mõndagi äh, vägagi positiivset selle teemaga seoses. ja komisjon äh, on kasutanud ära seda positiivset suhtumist ja paneb meile peale kogu aeg uusi ülesandeid. ja me oleme praegu seega väga raskes olukorras ilmselgelt me peame heade kavatsuste taha ka saama rahalised vahendid. eriti muidugi on see raskendatud praegu olukorras, kus majanduslik olukord on nii raske. paarist asjast ma tahaksingi täp-, aga täpsemalt rääkida see Meresõiduohutuse Amet äh, otsustas juba oma loomisel kõigi heakskiidul, et lisaks äh, laevastikule ähm, see laevastik on äh, kahekordseks kasutamiseks ette nähtud Eh, nad peaksid olema siis eh, võimelised ka mitte ainult seiretegevusega tegelema, vaid ka hädaolukordades eh, abistama. näiteks kui juhtub merel õnnest, õnnetus, siis võetakse meresõiduohutuse ametiga ühendust ja nad võivad saata mõne oma aluse õnnetuse piirkonda. ja nendel lasub siis kohustus oma tegevus peatada ja minna õnnetuse piirkonda selleks, et vältida merekeskkonna saastumist ja eh, selle eest eh, kogub eh, Meresõiduohutuse Amet ka tasu. Need teenused on maksulised ja sellega nad koguvad endale vahendeid, mida rohkem on nendel ülesandeid, seda rohkem nad võivad arveid välja kirjutada. härra Tseile esitas muudatusettepaneku, mis minu meelest on suhteliselt huvitav, nimelt et mida peavad tasuma kolmandad liikmesriigid ehk eh, kolmandad pooled ehk teisisõnu mitte Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid eh, need, kes tulevad solidaarsusest õnnetuse piirkonda appi eh,. me peame mõtlema, kuidas me selle asja lahendame, kuid eh, praegune olukord selline, et võetakse üles li ühendust liikmesriigiga kellele appi minnakse ja see liikmesriik maksab. aga ärge unustage seda, et äh, iga kord, kui antakse kellelegi uus ülesanne, tähendab see ka uusi kulusid. näiteks äh, uue laeva puhul on ju selge, et sellega kaasnevad äh, lisakulud ja geograafilise aspektidega tuleb arvestada. nüüd ette on nähtud see, et nende pädevuste laienemisega kaasatakse ka Kanaari saared. aga Kanaari saarte puhul äh, on äh, probleem selles, et me ei saa seal kasutada täpselt samasuguseid aluseid, nagu me kasutame teistes merenduspiirkondades, näiteks nagu Piaska lahes. Nad on päris kaugel, need saared, ja sinna jõudmiseks läheb aega nii et tõesti kulud Meresõiduohutuse ameti jaoks võivad tõusta ja siis tuleb mõelda kriteeriumitele. uute pädevuste äh, puhul. no kui näiteks peaks toimuma tõsine õnnetus merel, nii nagu mõnes muus piirkonnas äh, siis äh, Meresõiduohutusamet äh, peab äh, need kulud ju katma, et sinna jõuda. ja ka meie peame mõtlema, mida see tähendab ja ja nägema ette siis sellise lahenduse nende jaoks, et nad saaksid oma tööd teha, me võime olla väga lahked, aga peame tegema seda siiski väga kontrollitult, nõukoguga on läbirääkimised tulemas väga rasked, aga me tõesti loodame, et ameti ja meie seisukohti äh, võetakse arvesse, aga peame olema valmis sellega, et see asi ilmselt päris nii ei lähe. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Fleckenstein, mina tahaksin ka tänada härra Taylorit selle töö eest, me oleme põhimõtteliselt sellega väga rahul paberi peal on siis antud nüüd EMSA-le uued pädevused. nafta ja gaasirajatistele laiendatakse siis nende pädevust ja komisjon, vabandust, parlament ja nõukogu on sellega nõus. aga loomulikult peame mõtlema sellele, et see tähendab lisakulusid. EMSA on näidanud seda, et nad on praeguste vahenditega saavutanud üsna palju ja teinud oma tööd väga tõhusalt ja mitte kõikide ametite kohta ei võiks, ei saa me seda praegu öelda. nii et mis puudutab näiteks naftareostusi, või EMSA äh, reageer- ja EMSA reageerimist nendele probleemidele, siis me näeme seda, et seni on äh, EMSA töö tõesti olnud äh, vägagi eeskujulik. probleemid tekivad aga sel, siis, kui EMSA peab nüüd hakkama täitma ülesandeid, mille jaoks tal rahalisi vahendeid ei ole ja veel kord ma kordan, finantsaspektile tuleb mõelda, me ei räägi millestki, mis puudutab tänast või homset päeva, vaid äh, väga pikka perioodi ja raske on praegu hinnanguid anda sellele, kui palju raha vaja läheb selle perioodi jooksul. nii et EMSA on praeguseks saanud äh, sada nelikümmend viis miljonit eurot ja nüüd anti siis neile kuus miljonit lisaks aastas. ehk siis nii et kokku siis sada kuuskümmend ja pool miljonit eurot, aga ma arvan, et sellest ei piisa. ja me peame vaatama, kuhu, kus neid vahendeid tuleb soojata, suunata. me peame vaatama, kuidas see eelarve jaguneb Äh, üks asi on platvormid, teine asi on äh, alaplatvormi ümber. erirajatised peavad olema äh, kättesaadavad selleks, et tankrid saaksid hädaolukorras oma tööd teha. ja loomulikult on meil selleks vaja uusi aluseid ja loomulikult personali, kes on koolitatud inimesi ei pea olema rohkem, aga peab neil olema kindlasti suuremaid teadmiseid selles küsimuses. sada üheksakümmend miljonit on see, eh, vabandust, sada kaheksakümmend ühe, eh, sada üheksakümmend kaheksa miljonit on see, mida eh, tahaks ehm, EMSA ma loodan, et me jõuame ka mingisugusele kokkuleppele. üldiselt reegel on sellised, selles, et kes tellib, see maksab, aga nii see nii ei ole. ei maksa mitte volinik Kallas, vaid äh, volinik Oettinger, kes on sekkunud sellesse konkreetsesse teemasse. nii et miks peaks sellest eelarvest äh, miks ei peaks ka sellest, miks ei peaks ka energiaeelarvest äh, saama äh, siis raha, kui juba volinik juba sellesse asjasse on sekkunud? Eh, aitäh, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada härra Taylorit äh, selle suure töö eest, mis ta teinud on, ma teen väga lühidalt, sest ma leian, et enamus põhjendustest on siin juba kuuldavale toodud on tõsi, et ähm, ametit üritatakse praegu reformida, antakse talle uusi ülesandeid ning nagu me näeme ja nagu ka numbrid meile näitavad, siis need uued ülesanded ei äh, saa olla täidetud ilma uute rahastusvahenditega, rahastusvahenditeta. ning EMSA loomine äh, on põhjustatud sellest, et tegemist oli kriisiga ning äh, amet tekkis siis, kui Erika naftatankeriga oli suur katastroof ning Mehhiko lahe katastroof on samuti siia segatud. nii et siis ametile nüüd me anname uued ülesanded, sellepärast et meie ees on jälle uued loodusõnnetused, mida e, ei olnud riigid võimelised üksi e, lahendama. nii et e, EMSA rahastamine peaks olema suurem, see peab kajastama tegelikku olukorda, seda, mis toimub, seda peab olema arvesse võetud ka uues mitmeaastases finantsraamistikus. nii parlament kui ka nõukogu peavad olema nõus sellega, et EMSA-le ei saa anda uusi pädevusi ilma uute rahastusvahenditeta, et ta saaks oma tegevust läbi viia meie eelmises raportis nägime me ette võimaluse tehniliste andmete eh, süvandami-, süvendamist, nende üksikasjalikumat uurimist eh, võtta, nii et kõik liikmesriigid saaksid võrrelda parimaid tavasid eh, ning vaadata, millised võiksid olla võimalikud reostusohud. ma tahaksin ütelda seda, et infot parematest tavadest peaks ähm, ähm, rohkem kättesaadav olema ning mina tahaksin, et me küsiksime nõukogult, et kas on võimalik, et juhul, kui meil on uus looduskatastroof, siis millist kulu see kaasa tooks ilma nende uute ülesannete andmiseta või siis, kui me anname need uued ülesanded, aga raha neile ei anna, mis see siis pärast võib meile kaasa tuua? nii et siis andmete töötlemine, parimad tavad, nende vahetamine liikmesvahendite vahel ning nii nagu eelmises raportis oli juba sees, sellisel moel on võimalik jõuda konsensusele nõukogu. härra Bradburn. aitäh, ma tahaksin kõigepealt tuletada meelde oma kolleegidele, nii nagu ka härra raportöör meile ütles, härra Taylor, et see teema ei puuduta seda, et kas EMSA peaks saama uusi pädevusi, nad on juba tegelikult juba saanud need uued pädevused, asi on rahastamises ja mina piirduksin eh, just selle rahastamise poolega oma märkustes mina ilmselt jään siin üksikuks hääleks kõrbes, sest ma tegelikult ei ole nõus sellega, et me peaksime uusi rahastusvahendeid eraldama, võttes arvesse seda, mida me kõik juba teame praeguses mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel, siis äh, ilmselt eelarvet äh, piiratakse. meie aga tahame siin rohkem raha saada ühe konkreetse ameti jaoks, nagu te teate, ees, esimees, siis mina ei ole selliste äh, ametite suur fänn, kuid vaadakem siis, millega tegelikult tegemist on. ennekõike, kui me nüüd vaatame eelarvet, siis äh, me automaatselt ütleme, et jah, me peame eelarvet siin suurendama, seal suurendama. see on nagu see esimene reaktsioon, me ei vaata üldse, millised on teised võimalused. teised võimalused minu jaoks aga on näiteks sellised me vaatame, kuidas me saame kokku hoida teistest ähm, eelarverubriikides nagu minu kolleeg sotsialistide äh, fraktsioonist juba ütles oma äh, sõnavõtus, mina äh, kuulun ka eelarve kontrolli komisjoni ning ma näen iga päev selles komisjonis, milliseid äh, raiskamisi Euroopa Liidus erinevates eelarverubriikides toimub, nii et miks me ei vaata laiemat konteksti, kus me saame äh, eelarves kokku hoida, kus saab siis äh, mingi vahetus toimuda ühe või ülekandmine ühe eelarverea vahel või, või osakonna vahel, enne kui me hakkame uut rahastusvõimalust küsida. ning seda ma tahaksin siin raportis ka näha ma mäletan, kui ma olin siin äh, saadik, kui ma veel siin ei töötanud ja ma olin kohalik äh, rahvasaadik ja äh, teinekord meil siis kui meil olid teatud ülesanded juures, siis me ei küsinud raha juurde, vaid me otsisime lisarahastust teistest allikatest või, või teistest äh, vahenditest. me peame panema paika sellised mehhanismid, kus äh, meresõiduohutuse amet äh, saab ise need kulud kanda, ta saab võtta need näiteks äh, kolmandalt osapoolelt. me peame seda kõike arvesse võtma oma üld, üleüldises eelarve aruteludes. ma tulen tagasi selle juurde, millest ma alustasin. raha, mis meil on Euroopa Liidu eelarves, kindlasti väheneb, seega me peame oma vajadustele vastavalt kokku hoidma, nii et paraku, härra Taylor, ma ei saa teie soovitustega nõus olla, mina vaataksin hoopis eelarve vähendamise poole nende ametite puhul, aitäh. härra Riike, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, sellepärast et härra Bradburn äh, võttis mul sõnad suust aga minu lähenemine on natukene teist, teistsugune võib-olla. ma nimelt äh, olen äh, natukene ka eelarveinimene ja raportöör kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas oma, saan äh, raportööri seisukohtadest aru ja enamus variraportööridega olen, raportööridega olen ka nõus, ma saan sellest kõigest aru ja ma olen nõus teiega, aga teine asi, nagu ma ütlesin, ma nii nagu härra Bradburn, toetan ameteid, aga probleem on selles, et eelarvevahendid ilmselt ainult vähenevad Äh, null, kuuenda, null kuus eelarvereas, real, äh, mis on siis transpordirida ja tähendab see seda, et kus, et sellele ametile antavad vahendid tuleb leida kusagilt mujal kust äh, ja see tähendab seda, et need kuskilt peaksid äh, tulema, jah äh, meresõiduohutuse ametil on lisaülesanded, aga täpselt samamoodi ka Raudteeametil on lisaülesanded ja nii edasi. nii et ma olen täiesti nõus põhimõtteliselt selle raportiga, aga, aga meil on natukene tupikseis eelarvega, mis tänaseks ei ole rahu, lahendatud ja sellele tuleb mõelda, suur tänu härra Fleckenstein, te siin kargate üles-alla oma tooli peal, üritate tähelepanu võita. tehke lühidalt, annan sõna. jah, ma teen äärmiselt äh, lühi, lühedalt. kui on vaja risa vahendeid, siis eelmine kord me ütlesime, et äh, jah, kui meil on need ametid, siis saab jah, tõesti saab vaadata, kus saab kokku hoida, probleeme ei saa lahendada ju tegelikult ilma rahata, ilma vahenditeta. ning asjad on jah, tõesti nii, nagu teie ütlesite. me ei peaks valijaid äh, petma Commission, Mrs Berg. komisjon, palun. proua Berg, äkki te saate lühidalt teha, ma oleksin teile väga tänulik. aitäh, härra esimees, aitäh, härra Taylor äh, lugupeetud liikmed, ma olen, mul on väga äh, rõõmus kuulda, et äh, tegemist on igal juhul äh, eelarve küsimusega, et asi ei ole selles, kas asutused ja agentuurid peavad olema või mitte, EMSA tegelikult täidab oma ülesannet. komisjon on olnud väga raskes olukorras selle ettepanekuga väljatulekul, sest mõistagi me võtsime arvesse Eh, kõike seda, millised need uued rahastusmääruses kirjas on, finantsmääruses kirjas on, mida seal tahetakse, kuid võtsime arvesse ka seda, et eh, need uued pädevused ei tohiks osutada tuleviku tulemusi ning tuleviku läbirääkimisi MFF-i alal. nii et eh, raha osas me tegime ettepaneku, me ütlesime, et üleüldiselt agentuuride eelarve peab olema stabiilne järgmise seitsmeaastase perioodi ajal ning kui me eeldame, et see võib ohustada ettepanekut, siis äh, on ju võimalik, et me selliste operatiivsete ülesannete puhul toetame äh, agentuuri kui me aga ei taha teisi operatiivseid äh, agentuure ohtu seata, siis me suurendame ka reostuse vastast äh, toetust, see on siis kuskil sada viiskümmend miljonit. tegime sellise ettepaneku ning võtame arvesse ka seda, et EMSA on saanud turu äh, liidri, mitte turu liidri, vaid nad on saanud väga hea osa turust ning uues äh, finantsraamistikus või finantsperspektiivis saab seda kõike arvestada. mida me mõtleme eelarve äh, stabiilseks muutmise all? me üritame järk, jäl-, järgult äh, võtta kasutusele uued tegevused ning anda vähe, siis vähese kaupa seda raha ning seda saab kasutada uute aluste ostmiseks ning anname võimaluse ametile eh, kasutada seda raha suurte reostuste puhul, mida ei ole võimalik ehm, näiteks alustega enam eh, tõrjuda nõukogu ja parlament peavad selle ettepaneku juures oma eh, ülesandeid täitma eelarve mm, pädevate eh, asut-, osaorganisatsioonidena, küsimus ju selles ongi ning meie oleme valmis eh, tegelema tehniliste küsimustega, pidama nõupidamise EMSA liikmetega, kui siin on mingeid muudatusettepanekuid, kuid siin on üksteist muusteid, muudatusettepanekut juba tulnud ma olen selgitanud, miks me oleme sellise piiratud eelarve ettepanekuga välja tulnud ning teiste küsimuste puhul me saame läbirääkimisi pidada konstruktiivselt, mõningates küsimustes tuleb sõnastust muuta, kuid me tahaksime samuti kuulata ka nõukogu seisukohta. aitäh, esimees! okei okay,, thank you. hea küll, aitäh. Äh, härra Taylor, kas te tahate midagi lühidalt lisada, enne kui ma tähtajad ütlen? jah, lühidalt äh, kuulasin ära, mida ütles härra Bradburn ja loomulikult erinevatelt eelarveridadelt raha kogumine selleks, et seda suurendada ja selle rea suurendamine, need ei välista teineteist. ma olen töötanud kohalikus omavalitsuses aastaid ning ma olen harjunud loominguliselt vaatama eelarveid. ma arvan, et see piiriülene sotsiaalne keskkonnakasu, mis tuleb EMSA poolt äh, osutatavatest teenustest, on äh, hindamatu ja kui me vaatame lihtsalt äh, minu soovitust, siis on siin lisa kakskümmend viis miljonit eurot seitsme aasta jooksul. see on kolm ja pool miljonit eurot aastas. kui vaadata, millised on saastevastaste meetmete kulud, siis satelliitidelt järelevalve teostamine üksi maksab kakssada kaheksa koma nelikümmend seitse miljonit eurot, nii et siin on selgelt äh, vestlus, mida me peame pidama, me peame need argumendid välja arendama, peame loominguliselt vaatama, kust on võimalik tegelikult see raha leida. ootan muudatusettepanekuid. suur aitäh! muudatusettepanekute esimese, esitamise tähtaeg on kakskümmend seitse juuni, hääletamine komisjonis on seitsmeteistkümnendal septembril, meil ei ole täiskogu kuupäeval teada niisiis kakskümmend seitse juuni, hääletamine komisjonis seitseteist september. hea küll, järgmine päevakorrapunkt on lühikuulamine, lennuaja piirangute meetmed tundub, et kõik on kohal alustuseks ütlen, et nagu te teate, siis endiselt ootame komisjoni ettepanekut EASA soovitustele, mis puudutab lennupiirangute reegleid, mida Euroopa Liit tahab. mina olin äh, esialgne raportöör, nüüd juba tundub, et väga ammu. tahtsin lihtsalt äh, parlamendisaadikutele meenutada, et see konkreetne ettepanek äh, on tehtud vastavalt komitoloogiale ja seetõttu ei saa sellele muudatusettepanekuid esitada, kui komisjon esitab oma soovitused, siis äh, tule, saab sellele reageerida ainult äh, kas ei või jaa ja kui te hääletate vastu, siis see status quo olemasolev Euroopa Liit, olemasolevad Euroopa Liidu lennupiirangud äh, jäävad kehtima. nii et lihtsalt, et asjad oleks täiesti selged, siis tundub, et on olnud veidi segadust selles osas, mida parlament saab teha ja mida mitte. meenutan ka parlamendisaadikutele, et tegemist on operatsioonilise raportiga, see ei ole raport, mis puudutab läbirääkimisi sotsiaalpartnerite vahel töötingimuste üle. see on äh, asi, mida peavad lahendama asjaga seotud sotsiaalpartnerid. ajastus siin on niimoodi, et kümme minutit saab kõneaega komisjon, siis kümme minutit lennuliinid, kaks korda viis minutit, siis kümme minutit ametiühingud, kaks korda viis jälle viis minutit äh, riiklikule julgeoleku äh,, turvalisuse ametivõimule ja siis äh, viis minutit äh, ärksuse haldamise ekspertidele, siis kümme minutit EASA-le ja siis küsimused ja vastused äh, parlamendiliikmetelt. veel üks märkus, mida tahtsin teha on see, et äh, ma olin täiesti äh, mul tohutult palju sain sõna, sõna soovisin, kui ma oleksin kõigiga nõus olnud, siis ilmselt istuksime siin veel augusti lõpuni selle kuulamisega. nii et äh, pidin valikuliselt suhtuma sellesse, kes kõnet aega saab, kui see kedagi kurvaks teeb, siis vabandust, aga asjad lihtsalt niimoodi on. nii et kõigepealt annan sõna TG Move'ile ning äh, härra Baldwinile, kes on lennunduse rahvusvahelise transpordi küsimuste direktor. palun, teil on kõneaega kümme minutit. suur aitäh, äh, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, ja jään oma kõne eest kinni pidama, sest et tahan kuulda, mida siin äärmiselt olulisel kuulamisel räägitakse. nii et esiteks aitäh, et te organiseerisite sellise kuulamise ja aitäh, et palusite komisjonil sõna võtta on kohane, et meil on täna see komisjon parlamendi trendkomisjonis, sest et äh, praegu on just see etapp, äh, milles äh, need erinevad debatid lennuajapiirangute osas on käinud aastate jooksul ja selles olulises küsimuses on päris palju kogunenud ekspertiisi. tahaksin kõigepealt kirjeldada, kuhu me jõudsime ettepanekute, muudatusettepanekute väljapakkumisega hetke lennuajapiirangute režiimile, aga alustuseks tahaksin öelda, et olulised on siin kolm asja. turvalisus, turvalisus ja turvalisus. asi ei puuduta pilootide ning pardapersonali sotsiaaltingimusi, kuigi see on oluline, siis sellega, seda käsitletakse täiesti eraldi sotsiaalseadusandluses ning kollektiivse töö läbirääkimistel. see ei puuduta ka kulusid lennuettevõtetele, mis on samuti olulised. asi on meie personali ning reisijate turvalisuses ja see on see motivaator lennupiirangute seadusandluse taga. ning ma arvan, et vähemalt selles küsimuses meie ja lennuliin ning personali esindajad kõik oleme nõus, et turvalisus on kõige olulisem meie arvates see eesmärk äh, sai väga hästi täidetud EASA arvamuse tehnilistes ettepanekutes oktoobris aastal kaks tuhat kaksteist, pärast vist kolme aastat äh, konsulteerimisi erinevate osapooltega ning äh, mul on hea meel, et nad on täna siin meiega ja me kuuleme rohkem nende käest hiljem. ettepanekud olid, said sooja tervituse, kui EASA komisjon neid arutas, aga oli samuti selge, et noh, oli teatud ebaselgus, mida tuleb veel selgemaks teha, seetõttu oleme teinud käsikäes koostööd EASA-ga, tänan neid suurepärase koostöö eest, loominguliste nõuannete eest, selleks et need suurepärased ettepanekud veel tugevamaks saaksid. me oleme äh, Äh, lahendanud ametiühingute mured näiteks mitmetes küsimustes, äh, lennujaamades äh, valvel olemine, reserv, lennu ajal puhkamine, venitatud raporteerimine edasi ja ma arvan, et me, te tunnustate seda progressi, mis on siin saavutatud. oleme edu saavutanud ning ettepanekud teinud ka mitte tagasimineku küsimuses, piirangud öistele valvetele ning äh, Äh, valved väljaspool lennujaama ja oleme seda arutanud äh, korduvalt ja korduvalt äh, nii lennuliinidega kui ametiühingutega, nüüd oleme vist saavutanud turvalisuse mõttes hea tasakaalu. ilmselt te kuulete täna mõlemalt osapoolelt veel nende punktide kohta. me ei ole veel jõudnud sellesse etappi, et teha ametlik komisjoni ettepanek, aga see on töös. tahame teha selle piisavalt varakult, et see läheks EASA komisjoni, regulatiivkomisjoni on koostanud liikmesriigid ja loodetavasti saame nende positiivse arvamuse üheteistkümnendal juulil. ja siis, kui komisjon on selle ettepaneku vastu võtnud, siis oleks parlamendil ja nõukogul kolm kuud selleks, et see ettepanek kas vastu võtta või tagasi lükata. ja siis me oleme jõudnud enam-vähem oktoobrisse. ja nüüd ma jõuan teise märkuse juurde, kus enamik siin on nõus, et on saabunud aeg asjadega edasi liikuda Äh, on veel väga vähe küsimusi, mida on nii tõsiselt uuritud, konsulteeritud ja me ei hakka selle eest vabandama, see on äh, sellisel teemal äärmiselt oluline, sest et see tekitab suurt kirge ning muret, aga nüüd on äh, meil tekkimas tõsiselt tugev ettepanek, mis muudab lendamise Euroopas isegi turvalisemaks ja me oleme selle üle väga uhked. komisjoni poolt välja pakutud reeglid on kaitsvamad ja rangemad kui hetke Euroopa turvalisusreeglid komisjon pakub välja sellised reeglid, mis ilmselt suurendavad märkimisväärselt turvalisust ja kaitset enamikes liikmesriikides ja väga vähestes teistes ilmselt pakub samasuguse kaitsetaseme, mis on võrdeline nende hetkerežiimiga ning samasugune nagu Ameerika Ühendriikides. see ei ole identne, sest meie, ameeriklased, läheneme sellele probleemile erinevalt, aga see on võrdne, sest et samasugune lennundusturvalisuse risk Äh, seda võib lahendada erinevate leevendavate meetmete kombinatsioonidega. nii et mina tahaksin täna paluda, et me ei venitaks päevagi kauem kui vajalik nende meetmete vastuvõtmise ning rakendamisega, sest me tõesti usume, et need on meie kodanike, reisijate ning personali huvides. enne kui lõpetan, härra esimees, veel paar sõna ja see puudutab teaduse olulisust. väga palju on teaduslikke andmeid rakendatud siin äärmiselt tehnilises valdkonnas ning EASA on selle täielikult ära kasutanud oma arvamuse koostamisel. loomulikult me usume äh, selliste ettepanekute tegemisse, mis äh, peavad kinni teaduslikest põhimõtetest. aga paar sõna äh, ettevaatlikkuse kohta Äh, mõned uuringud, mida on näiteks meedia on tsiteerinud äh, ja mis on küll äärmiselt olulised erinevate elementide mõistmisel, neist võib valesti aru saada, kui nad on kontekstivälised. ja seetõttu oleks õiglane öelda, et neid raporteid ei saa võtta aluseks hindamaks uue meetmete kombinatsiooni üleüldist tõhusust ning alternatiivina sellele toetab komisjon äh, täiesti selget Eh, hinnangut eh, lennupiirangute süsteemile uuele ja selle pakkus välja ka EASA esialgne arvamus, nii et kokkuvõtteks, härra esimees, eh, on mul hea meel näha, et ma ei ole oma kõneajast ükskord ka üle läinud, ootan debatti ja loodan, et saan lõpuks ka veel veidi sõna võtta, aga üldiselt on komisjon siin selleks, et kuulata. aitäh! suur tänu, härra Baldwin, enne kui läheme edasi eh, lennuliinide seisukohtade juurde, tahaksin tervitada siin ühte külastajate gruppi, nimelt härra Kraameri grupp Berliinist ja Brandenburgist. tere tulemast meie kohtumisele, meie arutelule, mida me siin täna peame. loodetavasti teie külaskäik eh, kujuneb meeldivaks aga järgmisena siis kuulame ära lennuliinide seisukohad ja annaksin sõna kõigepealt härra Vincent de Vroilile, kes on Euroopa Lennuliinide Assotsiatsiooni eh, tehnilis-, tehniline ja operatsioonide eest vastutav. Eh, suur tänu eh, kõigepealt selle eest, et te kutsusite meid sellesse olulisse komisjoni meie seisukohti jagama väga oluline on ju ohutuseks see, et piloodid oleksid puhatud ja puhanud ja sellepärast me eh, sellele ka nii palju tähelepanu proovime, kui te arvate, et ohutus on, läheb kalliks maksma, siis mõelge, mida läheb maksma õnnetus. ja seega lennureeglid peavad eh, keskenduma sellele, et nad peavad tagama ohutuse ja selles kontekstis on väga oluline mainida ka seda, et lennuliinid ja meeskonnad jagavad vastutust. lennuliinid peavad kinni pidama äh, Äh, väga karmidest reeglitest ähm, ja igal üksikul meeskonna äh, liikmel on äh, puhkeperioodil kohustus seda ka eesmärgipäraselt ära kasutada ja olla puhanud järgmiseks töölõiguks see kokkulepe nüüd võttis arvesse kõikide huvigruppide arvamused siseriiklike ametite ametiühingute ja lennuliinide seisukoha easa seisukoht baseerub siis viiekümnel teaduslikul uuringul, äh, siseriiklikel, äh, siseriiklikul seadusandlusel ja nii edasi. selle äh, ettepaneku kohaselt jääb, jääb Euroopasse lennuaja reeglite piiramise reeglid karmimaks kui kusagil mujal väga paljudes liikmesriikides Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Soome, Holland, Iirimaa on isegi karmimad reeglid sisse toonud ja senised reeglid on olnud ka õhutud. EASA äh, lennuaja piiramise lennu äh, vastab ka Ühendkuningriigi praegustele reeglitele ja sellepärast on äh, see äärmiselt positiivne. sellepärast, et huv-, huvigrupid on alati öelnud seda, et Ühendkuningriik on siin näiteks teistele ja Ühendkuningriik on tervitanud seda meetmete paketti. ja lõpetuseks, EASA ettepanek on ka karmim kui Ühendriikides vastavad reeglid. aga nüüd siis veel on mõningaid, kes on emotsioone toonud sellesse informatsiooni ja jagavad kogu aeg eksitavat infot EASA ettepanekute kohta. Nad on otsustanud üksikud parameetrid välja võtta erinevatest regulatiivsetest reeglitest ja teinekord viitavad ka teaduslikele või pseudoteaduslikele tõenditele, mis seavad ohutuse paneb ohutuse ohtu nii-öelda e-, EASA võtab arvesse väga paljud erinevad parameetrid ohutust eh, ei saa me tõsta siis, kui me lihtsustame väga keerulist teema ja te-, te, keerulist teemat ja tekitame hirmu õhustiku. ja sellepärast on väga oluline eh, rõhutada seda, et EASA on ohutusamet eh, ja reguleerima ohutuse najal, mitte töö, mitte reguleerima töötingimusi ja sellepärast ka Euroopa Transpordikomisjon vastutab selle küsimuse eest, mitte Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjon pilootide ja pardameeskonna töötingimused räägitakse läbi äh, üksikute liikmesriikide vahel vastavalt Euroopa tööaja direktiivile ja ohutusnõuetele. EASA praegune ettepanek seda ei muuda, aga loomulikult kõik äh, uued äh, tööaja limiimid, limiidid peavad vastama tööaja direktiivile. meie arvame, et see ettepanek on väga hästi tasakaalus ja suurettevõtete jaoks see toob kaasa mõningaid kulusid, kuid see ei ole piisavalt põhjus, piisavaks põhjuseks looduda karmimatest reeglitest. näiteks vähendatud on ööaja piirangut üheteistkümnelt tunnilt neljakümne viielt minutilt üheteistkümnele tunnile, mis tähendab seda, et tsiviilsektori tunni, lennud, mis on üle üheksa tunni pikkused, peavad pardale võtma ka kolmanda piloodi. on mõningaid huvigruppe, kes tahavad seda veel vähendada kümnenda tundini, meie oleme sellele vastu. lennuliinidena see ei vastuta absoluutselt ohutusnõuet, vajadustele ega ka uuringutele, mille EASA on teinud ja siis veel ähm, stand-by ja valves olekud, äh, ka siin on väga palju eriarvamusi olnud selle kohta, et äh, valveolukorras ei saa meeskonnaliikmed magada, see ei ole tõsi ei ole tõsi see, et EASA kokkuleppe kohaselt piloodid peaksid äh, olema üleval kakskümmend kaks tundi ja siis lennuki maa peale tooma, see on teoreetiline äh, muinasjutustsenaarium. väita, väidetakse, et piloot ei saa magada sellel ajal, kui ta on pardal ei ole nii. Äh, inimene, kui ta on valves, peab olema kättesaadav, kui ta võib magada ja ei ole nii, et kui inimene on teinud õhtul väga hilise lennu, et ta peab järgmisel päeval kohe minema lendama. ja seega ähm, EASA äh, on rõhunud ühtsetele, ühtsete reeglite väljakujundamisele Euroopa õhuruumis ja see on äh, väga positiivne, sellepärast et kõik lennuliinid peavad siis järgima üht, ühte, ühtesid ja samu reegleid. on aeg need reeglid vastu võtta ja mitte äh, rööbastelt välja ajada see ettepanek mingisuguse valeinfo või hirmu põhjal. suur tänu. suur tänu, järgmisena härra Erik Moisson, kes on rahvusvahelise lennuettevõtete assotsiatsiooni ohutus- ja operatsioonide direktor, härra Moisson, härra Moisson. suur tänu, austatud äh, parlamendikomisjoni liikmed Eh, suur tänu, eh, et te küsite ka meie seisukohta. ma ei räägi mitte ainult Jaaka assotsiatsiooni ohutuseksperdina, vaid eh, olen ka ohutuskonsultatiivnõukogu liige EASAS ja annan neile siis nõu. Jaaka lennuliinid on tõesti teie komisjoni huvigrupp, transpordi ja turismikomisjoni huvigrupp ja sellepärast äh, JAKA liikmed ongi kõige rohkem mõjutatud äh, nendest uutest harmoneeritud lennuajal reeglitest. kuivõrd enamus eurooplasi äh, on puhkusel suvel, äh, on muidugi kõrghooaeg suvel ja ka kaks korda kõrgem kui talvel on kõrghooaeg. üritatakse küll lennuaegu jagada õiglaselt üle aasta, aga väga raske on neid kuupõhiselt nüüd teha uue ettepaneku kohaselt jätkusuutlikuks. selleks, et suvise hooajaga äh, maadelda, ei ole meil mingit muud võimalust, kui vara pihta hakata lendudega. jaga ja transport. meie liikmed viivad eurooplased sinna, kuhu nad tahavad puhkusele minna ja sellepärast IAKA liikmes et, ettevõtted lendavad väga paljudesse kohtadesse. enamus puhke sihtkohti teenindatakse ainult ühe öö, kitsa lennukiga korra äh, nädalas. kui meil oleksid äh, suuremad lennukid äh, ja äh, rohkem lende, siis see tekitaks positsioneerimisel raskusi, see oleks ebamugav nii reisijatele kui ka meeskondadele ja muidugi tuleb mõelda ka, mida see tähendab opereerijale rahaliselt. ja ka lennukid äh, võivad viia Euroopa äh, inimesed puhkusele ainult selle hinna eest, mida nad suudavad maksta. meriärimudelid, kus äh, Äh, praegu tavaliinidel on tegemist äriklassilendude ja tavaklassilendudega, puhkujalendudel äh, ei ole mõistlikud. Äh, ja lennupiletid on puhkuselendudel mõistliku hinnaga ainult sellisel juhul, kui lennuk on täis ja sellepärast ongi väikese, keskmise, tähendab väga kitsa kerega lennukid kasutatavad sellisteks lennud, lendudeks. praeguse EASA Jaaka tervitab seda, et äh, tuuakse sisse uued nõuded äh, pardal puhkevõimaluse tagamiseks. praeguste reeglite koha, uude ettepaneku kohaselt ei, ei oleks tagatud, äh, ei, ei läheks economy klassi koht enam puhkekoha alla meie meelest on ohutus tagatud ainult siis, kui kümne tunniga on piiratud maksimumina öölennud. Need, ma tuletan meelde, et tegemist on kitsa kerega lennukitega ja öö, äh, praegu ei ole seal piisavalt puhkevõimalusi, mille, et äh, reeglitest kinni pidada ja kui need reeglid vastu võetakse, siis väga paljud lennuettevõtted öö, ähm, saavad sellest tugeva hoobi. mõned isegi äh, peavad sada protsenti oma öö, liinidest peatama me eh, me näeme seda, et mitte keegi teine ei saa ka neid lende üle võtta ja see tähendab seda, et inimesed jäävad lendamata, sest lendavad kõik ühesuguste lennukitega. aga asi ei ole ainult meis, me paluksime, et transpordi ja turismikomisjon mõtleks tõsiselt sellele, et mida võiks tähendada need uued reeglid eh, puhkelendudeks sellistes piirkonnad nagu Kanaari saared, Küpros, eh, Kreeka saared, kui me ei saa enam sinna lennata meie assotsiatsioon tunnistab seda, et EASA ohutusreeglid äh, on paik-, paika pandud äh, reeglite grupis pärast äh, laialdasi arutelusid ja kohtumisi Äh, siseriiklike ametitega. mina olen EASA nõuandekomisjoni esimees ja toetan EASA reeglite langetamise protsessi lõpplahendust. kuigi minu assotsiatsiooni meeskonna, vabandust, äh, liik-, liikmesettevõtetel oleks vaja lisaaega selleks, et vastata nõu-, et äh, lennukid vastavalt võimalustega varustada, aga põhimõtteliselt on nõus nad sellega, mis on kirjas ja põhimõtteliselt äh, meie seisukohad on identsed EASA seisukohtadega, me loodame, et äh, transpordi ja turismikomisjon mõtleb ka majandusele, majanduslikele küljele, mitte ainult tavaliinide jaoks, vaid ka puhkuseliinide jaoks, enne kui langetate äh, väga teadliku otsuse. suur tänu! suur tänu, härra Moissan! ja nüüd siis ametiühingute esindajad, kõigepealt äh, Elizabeth Tšika, kes ETF-i esindab, viis minutit teile, palun. tere pärastlõunat, äh, kallid kolleegid, äh, transpordi ja turismikomisjoni liikmed, ma tahaksin tänada ka äh, omalt poolt äh, teid sellest, et kutsusite mind siia. mina olen Elisabetta Kika, olen All-Itaalia meeskonna liige olnud kakskümmend kuus aastat ja olen ETF-i äh, vastava osa, äh, assotsiatsiooni esimees ja see meie organisatsioon ETF koondab tuhandet lennuliini ETF äh, arvab, et komisjon peaks lõppmäärusesse võtma arvesse järgmised küsimused. me ootame äh, seda komisjonilt, et need parandused võetakse sisse, kõik need punktid äh, tõstavad ohutust lennukil, loen nad ette, reserv, lennujaama stand-by, lennukil puhkamine, häirivad programm, ajakavad, Eh, lennujaamas kohaloleku kohustus, eh, edasi lükatud eh, aruandlusaeg, FTP piirangud, öölennud, kui ei viida sisse parandusi selles küsimuses, siis see võib kaasa, see, see toob kaasa selle, et suureneb väsimus. meie üks peamiseid probleeme on stand-by ehk valves olek. praeguse ettepaneku kohaselt oleks äh, Äh, valvesolek kuni kuusteist tundi ja siis võib neid kohe tööle panna äh, kuni kahekümne kaheks tunniks ehk teisisõnu nad on kokku siis olnud kakskümmend kaks tundi üleval kas see on ohutu selleks et äh, tootlikkust tõsta tahetakse ära kasutada lennuaega nii palju kui võimalik lennuliinide poolt ja pikendatakse nii palju kui võimalik valvesoleku aega, seda ainult majanduslikel põhjustel ja see ei, absoluutselt ei baseeru ohutusel või teaduslikel tõenditel. komisjon ei näe mitte ette mitte mingisugust piirangut. kuusteist tundi äh, näiteks on piiranud selle aja, valveaja Ühendriigid ja lisaks sellele kella kahekümne kolmest äh, kuni kella seitsmeni hommikul äh, ei, ei loeta, ei võeta arvesse äh, valvesoleku ajana. Euroopa kasutab ressursse sel, mitte väsimuse haldamise alusel, vaid selle alusel, kui palju nad raha teenivad. ja südametud ja vastutustundetud operaatorid äh, kuritarvitavad meeskondi ära seaduse piira, piirangutes, on mingisugune tead-, selge äh, Äh, aeg, äh, kus inimkeha suudab funktsioneerida, teaduslike tõendite kohaselt inimene suudab üleval olla kuusteist tundi kahekümne neljas tunnis ja peab magama kaheksa tundi. kui pandaks piir, see, pandi piir juba tööajal, lennuajale, samasugune piir peab kestima ka valveajale praegune ettepanek ei baseeru teaduslikel arengul, sellest on raske mõista ja see ei ole ka operatiivne, selle nõrkuse tõttu kaasnevad ilmselt meeskondadele tervise äh, tagajärjed, mis viivad väsimuseni ja mõjutavad kindlasti ohutust negatiivselt. meie jaoks äh, valvesoleku ajal on üks probleem, nimelt piloodid ja meeskonnaliikmed peavad äh, planeerima une ette Äh, teadlased on näidanud aga, et valves magamine on äh, madala kvaliteediga uni ja, ja kindlasti väsimus suureneb, see võib aga inimeste ähm, reaktsioone vähendada ja, ja ka nende äh, analüüsivõimet. see mõjutab ka vaimu tervist negatiivselt, suureneb depressiooni oht meie töö on füüsiliselt, aga ka vaimselt väga raske, me peame olema pidevalt ärkvel ja ärksad reisijad eh, ei mõista seda, et eh, me oleme häire, vabandust, eh, abimeeskonnad lennates, nii nagu tuletõrjujad on või politsei on ja komisjoni ettepanek on täiesti vastuvõetamatu sellepärast meile ja see, see, selle, see ei baseeru ka teadlikel äh, analüüsidel. nüüd see kuus tundi puhveraega, see annab äh, väga palju äh, paindlikkust operaatoritele, kui palju siis paindlikkust tuuakse sisse ohutuse arvelt? tuleb äh, kinni pidama sellest, et inimesed peavad saama öösel magada, kui nad on pidanud pikalt töötama. on oluline, et komisjon äh, täidab oma lubadust ja et Euroopa Parlamendi liikmed tagavad selle, et komisjon võtavad kõige paremad regulatiivsed nõuded üle ja tagavad selle, et ohutus oleks garanteeritud. on väga oluline eh, tuua sisse eh, see siduva artiklina selleks, et liikmesriigid saaksid tuua lisa kõrgemaid standardeid siseriiklikul tasandil ja me tahaksime rõhutada ka seda, et see määrus eh, toob endaga praegusel kujul kaasa väga tõsiseid sotsiaalseid kahjusid, mida ei ole isegi veel hinnatud tuleb baseerida see ettepanek äh, teaduslikel arengutel. Euroopa Parlament saab sellele ettepanekule vastu olla, kui see ei vasta teaduslikele äh, tõenditele. aitäh, järgmisena John Horn, kes äh, on Euroopa Pilootide Assotsiatsiooni juhatuse liige aitäh, äh, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, tere, mina olen John, John Hoon ning mul on väga suur kogemus äh, lennates väga äh, väga lühikestel ja ka väga pikkadel reisidel. siin olen ma kõikide pilootide nimel üle kogu Euroopa Liidu ja samas ka väljaspoolt kes lendavad nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidust väljapool. ma tänan teid, et te lubasite meil tulla siia ja selgitada oma seisukohta, eh, mis on siis Euroopa pilootide seisukoht. me, siin ongi siis piloodid, need inimesed, kes töötavad konkreetselt kohu peal, keda peaks eh, meeles pidama sel ajal, kui me räägime abstraktsetest arvudest ja mingitest teooriatest, teooriatest. see siin piloodikabiin, see on see tegelik koht, kus kõik toimub, kaks pilooti, kes äh, peavad lennuki maandama, olgu ilm siis missugune tahes, jätke see endale kindlasti meelde. selleks me siis siin olemegi, meil on vaja teie abi, sellest teie olete Euroopa Liidu demokraatlik äh, esindus piloodid on alati üritanud olla konstruktiivsed ning panna paika harmoniseeritud kõrged standardid paremate, parimate praktikate puhul, kuid see ettepanek ei ole see, mis vajab kõrgeid standardeid. ettepanek ignoreerib väga palju teaduslikku andmekogu ning samuti on ettepanekus, ei ole võetud arvesse Euroopa Parlamendi suuniseid teadusandmete kasutamisel ning ma loodan, et teile ei ole see vastuvõetav, et teid ignoreeritakse rikutakse. kui nüüd äh, reeglid äh, rikuvad teaduslikke andmeid, siis kuidas saab see kõik olla ohutu? ilma Euroopa Parlamendi poliitilise suuniseta ja äh, toetuseta ja juhtrollita ei ole võimalik meil edasi minna ning tagada ohutus Euroopas. EASA on ähm, pidevalt jätnud tähelepane, tähelepanekuta komisjoni teaduslikke raporteid ja järgin neid. esimene raport jäeti kõrvale ning siis ignoreeriti ka kolme järgnevat raportit ning nüüd on võetud arvesse, on kuus kõige siis tuntumat teadlast võtnud, pannud ka kokku oma aruande. me pea-, ettepanek peaks pa-, kaitsma piloote selle eest, et neid ei pandaks mitmetele järjestikusele lennule sama vahetuse ajal. peaks kaitma ka mitmeid vahetusi, mis äh, sekkuvad äh, nende äh, puhkueaega. teaduslikud tõendid peaksid pikendama vahetusi, millel on ka pardal puhkevõimalused see ei ole midagi abstraktset, ma tuletan teile meelde, mida need numbrid tähendavad päris maailmas pilootide jaoks. mida siis teaduslik soovitus ütleb öölennu ja öö, kohta? et mitmed teadusraportid, mille EASA on tellinud viimasel ajal Eh, viitavad sellele, et eh, lennutööaeg eh, ei peaks ületama kümmet tundi ja see on konkreetne viide praegu siinkohal veel väljavõte Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu seisukohast ning EASA-d on informeeritud kõikide uute uuringute tegemisest, kuid nad ignoreerivad neid uuringuid siiamaani. kas Euroopa Parlament ei peaks midagi selle vastu ette võtma? nüüd valves olek, selle koos, sellest ma räägin vähe lühidalt, see ettepanek on väga keeruline, seda ei saa äh, kasutada, see ei ole praktiline, see nõuab, et meeskond maanduks lennukiga pärast seda, kui on kakskümmend kaks tundi tööaega täis saanud ning meeskond teeb ettepaneku, me peaksime panema paika ülempiiri, et stand-by valve ja lennuaeg peaks olema piiratud ning see ettepanek peaks andma võimaluse ka panna, panna paika rangemad reeglid nendele, nendele, kes seda tahavad. kuid praegu mõned liikmesriigid on sunnitud tegutsema vähema ohutuse tasandiga praegu on nii, et äh, liikmesriikidel on võimalik võtta vastu kõrgema äh, ohutusstandardiga reegleid, kui nad seda tahavad. ning me tahaksime, et parlament võtaks arvesse teaduslikke tõendeid. praegusel juhul teaduslikku andmeid ei võeta arvesse ning need ei täida oma eesmärki. meil on vaja kaheksateistkümne tunni ülempiir, piiri pärast valves olekut ja lennuaega ning öised lennud peavad piirduma ainult kümne tunniga. liikmesriigid peavad saama võimaluse panna paika rangemad ohutussätted, kuid see peab olema siduvas artiklis kir-, kirjas selges sõnas varustuses ning kõike seda kindlasti ei juhtuks, kui Euroopa Liit ei võtaks endale juhtrolli, aitäh. järgmiseks on riikliku ohutusasutuse esindaja Catherine Jones Ühendkuningriigi tsiviillennundusametist. proua Jones aitäh, et ähm, sain võimaluse siia tulla ning äh, jagada teiega Ühendkuningriigi riikliku ohutusasutuse seisukohti lennuaja ja tööaja piirangutest. kuna komisjon ei ole konkreetse ettepanekuga veel välja tulnud, siis ma tahaksin eelmise oktoobri uuringule tugineda. mis äh, puudutab lennundust, siis äh, meie põhiküsimuseks või meie kes-, keskendume ohutusele ning me võtame kõiki neid reegleid väga tõsiselt tõsiselt. meie leiame, et see meetmete pakett, millega on välja tulnud, äh, parandab üle Euroopa Liidu ohutus, äh, ohutusreegleid ning toetab ka ühe, Ühendkuningriigi praegu kehtivaid reegleid. meil on võimalik olnud äh, tegutseda iseseisva organisatsioonina ning kommenteerida ka ettepanekut Äh, kui see on vajalik olnud. meie töörühma kuulusid äh, erinevate sidusrühmade esindajad, kes äh, Eh, kes kogusid teaduslikku materjali ning koostasid eh, raporti. oleme teinud eh, mitu erinevat aruannet kogu seadusandliku protsessi kestel ning oleme tahtnud tagada siis seda, et esialgsed ettepanekud toetaksid meie ettepanekut väsimus on äh, seostatav väga mitmete faktoritega ning kõiki äh, väsimusega seotud äh, faktoreid ei ole võimalik lihtsalt piirata. ning töökoormuse kombineerimine ja puhkeaja kombineerimine on ülioluline selleks, et paika panna seda, kuidas väsimusega seotud riske hallatakse praegusel hetkel eh, on olemas määrused, mis ei kaasa ühtegi eh, siduvat sätet eh, nendele ettevõtetele, kes tahavad aktiivselt väsimusega seotud riski haldamist parandada. luuakse suur hulk uusi instrumente ning äh, ettevõtjad peavad äh, näitama, et nad mõistavad, millised on väsimusega seotud riskid nende tegevuse puhul ning nad peavad ka demonstreerida seda, kuidas nad haldavad neid riske, kas ettevõtjate konkreetsete vastutuse läbi ja ohutushaldamise äh, süsteemi või siis väsimusega seotud riskide haldamisega. me oleme saanud minna edasi võttes arvesse tegevust koha peal operatiivselt ning me näeme, et siinkohal on väga suur arenemisruum ohutusele. me oleme Ühendkuningriigi sidusrühmadega koostööd teinud, oleme valmis seda edasi tegema ning samuti e, ka EASA-ga koos e, väga hea on see, et e, agentuur peaks äh, Äh, tõhususe kohta ülevaate koostama ning äh, võtma arvesse operatiivset andmekogumist. ning agentuur äh, peab nendest kohustusest kinni pidama. mis puudutab operatiivset tegevust, siis on äärmiselt oluline, et me pidevalt parandaksime olukorda Euroopa lennundusohutust plaani arvesse võttes on vaadatud üle selle äh, arvamuse erinevad aspektid ning koostatud äh, pakett ning äh, me rõhutame eriti just seda, et ettevõtjad peavad ise tõendama, kuidas nad oma vastutusega hakkama saavad. see ettepanek on osa protsessist äh, ning me töötame edasi ka koos Euroopa Lennundusohunduse Ametiga, muutmaks Euroopa lennundust ohutumaks, aitäh. Jones next for the alertness management expert Dr Alexander Gundolf uh, from um, the... doktor Aleksander Kundel, palun. Gundel, five minutes please. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! härra esimees, daamid ja härrad, piirdun oma kommenteerid, kommentaarides nelja teemaga. esiteks, teaduseksperdid ja nende arvamus ja siis ma vaatan rida probleeme, millele nad on tõstatanud ning äh, vaatan ka märkimisväärset äh, väsimuse riski haldamist teadlaste osalemine ehk siis eh, uneuurijad, eh, väsimuse eksperdid, eh, neid on kaasatud kahes etapis, kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üksteist. kõigepealt võeti vastu Mööbluse raport, see on konsensusraport kümnelt teadlaselt, kes vastasid konkreetsetele küsimustele, mida EASA küsis. kahjuks ei olnud sellel peaaegu üldse mingit mõju, sest et ei toimunud mingit kohtumist EASA ja teadlaste vahel teine etapp, kolm eh, sõltumatult töötavat eh, teadlast vastasid jällegi konkreetsetele ja ASA poolt esitatud küsimustele ja oli äärmiselt range valimismenetlus. esialgseid raporteid arutati kahepäevase kohtumise käigus nõuandva grupiga ja EASA lõpphindamine viidi seejärel läbi, aga teadlastega rohkem kontakte ei tehtud. EASA ei palunud mingit lisainformatsiooni teaduslikest allikatest. on paar turvalisust, muret, mis puudutavad lennuaja piiranguid. öölendudel ka võivad kaasneda eriti kõrged väsimused, tasemed nii et äh, töö tegemine kella viiest õhtul kella viieni hommikul. Äh, kui seda võrrelda EASA arvamuse üheteistkümne tunniga, äh, Saksa õhuruumikeskus üheksakümnendatel arutas seda küsimust, nii et austatud parlamendiliikmed, kui te pooldate neid ettepanekuid, siis te hääldate, hääletate teaduseksperti arvamuste vastu. järgmine asi, mida ma tahaksin puudutada, on, on eriti keerukas küsimus. kolme või nelja piloodiga meeskonnad ning lennu ajal puhkamise pikendamine, sest et pilootidel peab olema võimalus magada ja siis äh, meeskonna äh, voodite ärakasutamine on kõige parem võimalus, kakskümmend viis protsenti puhkeajast, äh, mis on neile määratud, veedetakse nendes meeskonnavoodites ja sellega on suurenenud see tööl olemise aeg kolm tundi, see on siis üksteist pluss kolm tundi üleöö vahetuste puhul ja kolmteist pluss kolm muudel aegadel, see arvamus äh, ütleb, et kuusteist tundi on normaalne, aga sellele mingit teaduslikku toetust ei ole. Need pikad äh, pikenemised, äh, kus on ette nähtud ka magamisaeg, aga voodit ei ole, tähendab seda, et just on raskusi olnud nende voodite installeerimisega. ja siis äh, väsimuse äh, riski haldamise süsteem, järgmine teema, äh, on üldine arvamus aga, et sellise haldamine tekitab suurema turvalisuse, üldine, et see arvamus teeks sellise riski haldamise koolituse kohustuslikuks aga see e, ei ole vastavuses turvalisuse haldamise küsimusega, mis tahaks arvesse võtta kõiki riskifaktoreid, mis on asjakohased ja puudutavad pilootide väsimust. aitäh, doktor Kundel. nüüd Euroopa, mis ohutusametit, Jean-Marc Lousseau, palun, kümme minutit. Thank you, Mr Chairman, members of the committee aitäh, härra esimees, komisjoni liikmed. Äh, alustaksin äh, mõningate üldiste märkustega lennuohutuse kohta ja just nende trendide kohta. õnnetuste määr äh, kommertsõhutranspordis Euroopas on sajakordselt suurenenud viimase viiekümne aastaga ja see suureneb, surmaga lõppevate õnnetuste määr on üks kolmandik viimase aastakümne määrast. Te teate, et Euroopa Lennundusametil on äh, täiesti konkreetne reegel. Äh, lennundusreeglid täna on turvalised äh, reeglid, agentuuri roll on muuta need veel turvalisemaks ning jätkusuutlikumaks. ja selles kontekstis, mis on siis meeskonna väsimuse mõju lennundusturvalisusele kui me vaatame õnnetuste raporteid viimase aastakümne jooksul, siis leidsime kaks äh, õnnetust, kus oli kolm surm, mis lõppesid kolme surmaga, aga mõlema õnnetuse puhul äh, tegutses meeskond väljaspool äh, legaalseid piire, ühel puhul peaaegu kolm tundi ja teisel puhul ei pidanud meeskond kinni miinimum puhkeajast seetõttu ütlevad need õnnetused, et äh, kui reeglitest kinni peetakse, siis äh, see reeglitest kinnipidamine on ka võtmeküsimuseks äh, väsimuse puhul. teised õnnetused, näiteks Eurobros kaks tuhat üheksa Ameerika Ühendriikides aset leidnud õnnetus näitab seda, et kui ei pea, et kaalul olid reeglitest mitte kinnipidamine, põhireeglitest. tänapäeval on sellised reeglid Euroopa Liidus täielikult harmoniseeritud aastast kaks tuhat kaheksa. ei Euroopa Komisjon ega agentuur ei ole saanud mitte mingit negatiivset tagasisidet äh, liikmesriikidelt äh, nende reeglite rakendamises, seda on, nähakse kui turvalist määrust, aga äh, selleks, et turvalisust veelgi suurendada, ohutust veelgi suurendada, on agentuur asjad üle vaadanud ning teinud komisjonile ettepaneku rohkem kui kolmekümneks ohutuse parandamise meetodiks. teadus on olnud agentuuri töös kesksel kohal. me oleme üle vaadanud rohkem kui viiskümmend teadusuuringut ning kaasanud kolm sõltumatut teadlast selleks, et välja arendada tead-, äh, määruse eelnõu. kas agentuur pidas kinni teadustes, teadlaste soovitustest? jah koostöö teadlastega oli äärmiselt kasulik ning produktiivne ning äh, äh, sellega me vähendasime nelikümmend viis minutit äh, öö amet, tööajast varahommikul tunni, suurendasime iganädalast puhkeaega kui on märkimisväärne ajavahe, siis viis päeva puhkeaega ja nii edasi, aga mõningatel juhtumitel agentuur ei järginud sõna, sõna-sõnalt äh, teadlaste soovitusi. näiteks meil kolm teadlast soovitasid meil vähendada äh, tööaega öösel, nii et see oleks kümme tundi. see soovitus tehti peamiselt äh, teadusuuringu alusel, mis viidi läbi üheksakümnendatel kolmnurksete tšarterlendude puhul Indoneesia ja, ja Saudi Araabia vahel kõrg, perioodil. esiteks uurimine, äh, see ulatus oli nii kitsas, et ei tundunud mõistlik mingisuguseid üldiseid järeldusi teha selle ühe uuringu alusel. ja teiseks, ning see on ilmselt kõige olulisem punkt, teadusuuring on üldiselt äh, reageeringuks äh, mingisugusele küsimusele ja üldiselt vastus sõltub sellest, kuidas küsimus on esitatud. kui küsitakse, mis on kõige parem maksimaalne tööaeg öösel, siis äh, vastus võib olla kümme tundi, aga see küsimus eeldab, et väsimus sõltub ainult tööaja pikkusest. aga äh, teadus ning äh, tegelikult kogemused näitavad, et asjad ei ole niimoodi, väsimus sõltub ka päevasest puhkeajast, nädalas puhkeajast, kompensatsioonidest, äh, mis puudutab varast algamist, hilist saabumist, äh, üldine riski haldamispõhimõtete rakendamisest sõltub see, seetõttu see küsimus, mida me peaksime küsima ekspertirühmalt äh, mitte, et mis on parem maksimaalne öine tööaeg, vaid kuidas kõige paremini tegeleda väsimusega selle lennu ajal. ja pärast seda, kui me oleme, olime üle vaadanud mitte ainult ühe või terve rea uuringuid, ehk siis te, võtnud holistliku lähenemise, järeldasime me, et üheteisttunnine öine tööaeg pluss lisapuhkus, kui on ajavahe, pluss lisapuhkus, kui on varane algus, hiline saabumine, pluss iganädalane lisapuhkus, pluss riskihaldamispõhimõtete rakendamine. see muudab olukorra vähemalt sama turvaliseks kui ainult kümnetunnine lennuaeg. Standby kodus. esiteks äh, peab teadma, et äh, küsimus puudutab hetkel, äh, seda katab hetkel siseriiklik seadusandlus, mitte Euroopa Liit ning äh, terve rida erinevaid sätteid. üldiselt koduse standby piirid täna on kuus kuni kakskümmend neli tundi ja need erinevad väga riigiti. esialgne agentuuri ettepanek oli kaheksa tundi, nii et see on väga lähedane sellele miinimumtasemele. on öeldud, et kaheksatunnine stand-by koos neljateisttunnise eh, lennutööaega. see tähendab, et eh, ärkvel tuleb olla kakskümmend kaks tundi, aga mõte, et eh, kodune stand-by loeb kui ärkveloleku aeg, see tegelikult ei kehti, sest et kodus, kui on kuuetunnine stand-by, siis see ei tähenda, et sa oled kuus tundi ärkvel. kaheksatunnise stand-by ajal ei ole see kaheksa tundi, tingimata ärkvel ja kui on kakskümmend neli tundi stand-by'd, siis kindlasti ei ole see kakskümmend neli tundi järjest ärvel, ärkvel. nii et eh, mida me siis teeme hetkel stand-by osas? teeme koostööd komisjoni kolleegidega, et saavutada lõplik parandatud sõnastus, mida arutatakse liikmesriikidega komitoloogias üheteistkümnendal juulil. see sõnastus sõltub kahest eh, väsimuse haldamise põhipõhimõttest tuleb anda võimalus meeskonnale magada kaheksa tundi, kaitsta rohkem kui kaheksateist tunnise ärkveloleku aja eest. ja meil on ootus, et kui sellised põhimõtted on aluseks, siis äh, saavutab see ettepanek ka liikmesriikide konsensuse. millised on siis järgmised sammud agentuuri jaoks pärast seda, kui need äh, määrused on vastu võetud? nagu varem öeldi, siis agentuur hakkab koguma andmeid äh, nende uute määruste rakendamise kohta ning äh, teeb hindamise kolm aastat pärast nende rakendamist. agentuur näeb seda andmekogumisharjutust kui vajalikku ühistegevust agentuuri, liikmesriikide, lennuliinide ning ametiühingute vahel. kõik seotud osapooled äh, peaksid tegema koostööd selles olulises ülesandes, sest äh, rohkem kui kunagi varem saab ohutust tõsta ainult partnerluses, aitäh! Thank you very much, Mr Cluso. I now go to... suur tänu, härra Cluso. nüüd saavad sõna liikmed. Sorry, Mrs Meissner, Mrs Lichtenberger, Mrs Foster, Mr Back, Mrs Vernon, Mr Cramer, Mr Grosh. Anybody else? kas keegi soovib veel sõna? härra Sarvamaa ja härra Ugias. kas keegi veel? ei. tahad nimekirja saada või ei? mina kedagi ei sunni. üksteist saadikut on sõna soovinud, mis tähendab seda, et igaüks saab kaks minutit. ja ma rõhutan teile siin on kirjutatud minu päevakorras küsimused ja vastused, küsimused rõhutaksin seda sõna liikmetele, nii et härra Pirker, teie kaks küsimust ja teie küsimused. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma teeksin ühe märkuse. senini olen ma eh, lennuaega kasutanud selleks, et eh, puhata, silm kinni lasta ja rahulikult seal äh, istuda. aga nüüd olles ära kuulanud äh, selle, äh, mis ma äh, kuulsin, ei ole ma sugugi veendunud, et kõik niimoodi lennukil silma looja lasevad. aga nali naljaks. nüüd me oleme kohtunud üsna mitmete pardameeskonna liik-, liikmetega ja nad on viidanud, et ähm, kogu selles paketis on paar suuremat probleemi, ehk teisisõnu, kui kaua peab olema öösel üleval öölendudel ja see, et äh, teaduslike tõendite ja tegelike praeguste reeglite vahel öölendude jaoks äh, on väga suur vahe ja suur vahe on ka äh, valves olemise ja pardal olemise puhkeaja vahel näiteks kui inimene on valves pärastlõunal, noh, oletame näiteks mõni piloot, siis tal eh, ei ole väga palju aega puhata. sellepärast, et ma olen valves, siis ma lähen lennule ja võib juhtuda nii, et ma töötangi kakskümmend kaks tundi ja see nii lihtsalt ongi. kui me räägime raamtingimustest eh, ja nii edasi Ehm, siis äh, sellega tuleks seal arvestada. nüüd aga minu küsimus komisjonile. kuidas komisjon jõuab ettepanekutele, arvestades seda, et on täiesti selgelt tõendatud kõikides uuringutes seda, et kümme tundi öölendudeks äh, on äh, sobilik lennuaeg ja et kuusteist tundi, maksimum kaheksateist tundi pea, peaks olema valveaeg piiratud kus on tõendid selle kohta, et nendest piirangutest ei peaks kinni peetama? esimees, küsimused, küsimused, küsimused, härra Elhad Ruvi, palun. suur tänu, härra esimees. me ei taha täna siin loomulikult mingisugust lõplikku sel-, seisukohta avaldada ega seda lõplikku ettepanekut ka meie ees ei ole, aga mm, äh, vastavalt sellele, mida ütles komisjon ja proua Tšika, tahaksin ma äh, loota seda, et me jõuame millelegi, äh, mis äh, mõlemad seisukohad ühildaks. härra Baldwin, me ei peaks tekitama segadust arutelus ohutuse ja sotsiaalsete küsimuste vahel. näiteks äh, Äh, konventsioonid ju näevad äh, ette seda, et nad on ülemuslikud ja seega meie seadusandlus ei saa minna äh, kaugemale. see oli minu esimene küsimus. teine küsimus, härra Klooso, teie rõhutasite tõsiasja, et kui me uutes reeglites kokkuleppele jõuame, siis peaks jät-, jätkuma analüüsi faas nende uusi reegleid arvesse võttes, sellepärast et kolme aasta pärast on tulemas hindamisprotsess, aga mismoodi see hindamine välja hakkab nägema, kas e, selle tulemusena koostatakse aruanne, mis näiteks tuleb arutelule Euroopa Parlamendis ja meie võime sellele oma hinnangu anda, kuidas e, te näete pikaajaliselt seda asja ette? ja viimane küsimus teile, proua Jones Te ei rääkinud mitte midagi teaduslikest äh, uuringutest. hea küll, aga ma tahaksin täpselt teada, mida teie isiklikult arvate, mis peaks olema see maksimumtundide aeg äh, öölendudel, kümme, üksteist või üksteist ja pool tundi ja milline teie ettepanek on? proua Maisner, kaks minutit suur tänu, esimees, ja suur tänu ka meie kõnelejatele, ma tulin natukene hiljem, aga ma arvan, et ma sain äh, Äh, kõigest väga hästi aru, mul on küsimused kolmele küsim-, äh, külalisele, kõigepealt proua Jones, kas ma sain teist õigesti aru, et praegu ei ole mitte mingisugust kohustust, äh, mingisuguseid päevaseid piiranguid lennuplaanidesse sisse tuua? kas te arvate, et kui see ol, nii oleks, kas siis see asi paraneks? praegu kohustust ei ole või te arvate, et peaks selline kohustus olema? sisse planeerida need, teine küsimus härra Kundelile. härra Kundel, kas ma saan teist õigesti aru? et kui see väsimuse haldamise juhtimine oleks äh, kohustuslik, äh, kas siis oleks ka ohutus suurem ja kolmas küsimus, neid on tegelikult kaks äh, härra Clouseau'le ja Aasalt. esimene küsimus, kas te arvate tõesti, et kuigi õnnetuste arv, kus ähm, kus õnnetuste põhjuseks oli väsimus, on vähenenud, tõsi on, kas te saate, suudate seda meile ka äh, tõestada? ja äh, ma ei saanud täpselt aru äh, sellest, mida te ütlesite selle kohta, et asi oleneb sellest, kus uuringud läbi viidi, see ei peaks ju nii olema Äh, uuringud ju sellest ei sõltu, kus neid tehakse, oluline on see, mida nad näitavad, aitäh. proua Lichtenberger, palun kaks minutit. suur tänu, mul oleks ka paar küsimust ja peaasjalikult härrale Clouseau'le ja härra Kundelile. tuli välja nimelt, et äh, need küsimused, mida on uurinud teadlased, on olnud liiga selektiivsed võib-olla ja äh, on tekitanud äh, vale pildi või mitte päris õige pildi ja ma tahaksin seega täpsemalt teada, mida te silmas peate. teine küsimus, see lennutööaeg ja valves oleku aeg, see on väga probleem, problemaatiline, kui tegemist on öölendudega ja seega minu küsimus teadlased on näidanud ju äh, mitmeid kordi seda, et kümme tundi äh, on see optimaalne aeg, saate te nüüd järsku üksteist tundi õigeks vastuseks ühe mingisuguse uuringu põhjal. ja veel minu kolmane küsimus, härra Baldwin, kuidas on nii, et äh, see klausel, et liikmesriigid ähm, miks on väga olulised punktid tõstetud põhjenduspunktidesse, sellepärast et see tekitaks ju probleeme sellega, et kogu vastutus pannakse kõige alamatesse astmetesse, see ei saa ju olla see, mida me tahame. parem oleks, kui sellegast räägitakse ka mitte põhjenduspunktis, vaid teksti põhiosas. ja veel üks väga oluline punkt. kui meil on teadlik teaduslikke tõendeid olemas ja neid ju on väga mitmes valdkonnas, näiteks äh, tervishoiusektoris, äh, öövalved, äh, selle kohta on palju uuringuid ja üldse, et öövalve ja valvesolek kokku, see loomulikult on hoopis teistsuguse iseloomuga töö kui rütmiline vahetustega töötamine nädalate või kuude kaupa. miks sellega siis ei arvestata, siin ma ei saa sellest täpselt aru sellepärast et need andmed äh, on meieni jõudnud ju väga paljude teaduslike uuringute põhjal. Äh, proua Foster, kaks minutit. suur tänu ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on meiega täna liitunud äh, tööstuse esindajatena. härra esimees, ma nüüd kahjuks pean vabandama mõned minu Äh, mõned asjad, mis ma ütlen, on märkused, mitte küsimused. Äh, asi, mõned asjad, mida te olete mulle öelnud siin täna, on natukene pettumust välja, et kolm aastat on sellest räägitud, te olete ise tööstuse esindajad selles komisjonis olnud ja nüüd te ütlete, et justkui keegi polnud seal ja äh, kuidas siis on võimalik, et te nüüd kolm aastat olete seal läbirääkimisi pidanud ja ütlete, et kõik on valesti? aga mõned punktid veel. minu enda seisukoht on sellepärast et väga palju räägitakse äh, äh, piirang kolmsada seitsekümmend üks äh, Ühendkuningriigi seadusandluses. ma kakskümmend viis aastat olen lennunduses töötanud ja Euroopa Parlamendis on üks inimene minu kujul olemas. ja isegi piirang kolm seitse üks osas Äh, nägi ette seda, et teinekord piloodid isegi lendasid kolmteist tundi. kui te nüüd räägite sellest kümnetunnisest piirangust, siis ma küll ei saa aru, kuidas saab äh, ühe otsaga Austraaliasse minna peatumatu tulevikus ja see on, see oleks väga problemaatiline, kui see tuuakse kümne tunni peale. ja nüüd äh, teadus veel, Granfield ülikool Ühendkuningriigis ja teised ülikoolid ja lennujõudude esindajad on juba nelikümmend aastat teinud uuringuid, ega see ei ole mitte midagi uut ma ei taha ümber lükata muidugi seda seisukohta, et alati tuleb kõige uuemaid teaduslikke uuringuid äh, vaadata, aga siiski, see, mida on öelnud Tsiviillennundusamet ja Catherine on minu meelest äh, vägagi tõsiseltvõetav. Äh, pardameeskonna ametiühingud, Elisabetta, ma ütlen, Ühendkuningriigi ametiühing on praegusele ettepanekuga üsna rahul, ma olen kohtunud ka nendega ja nii palju, kui mina aru saan, on mõned valdkonnad äh, valvesolek ja veel üks küsimus, kus äh, tuleb äh, kokkulepe veel saavutada, need ei ole ametiühingute läbirääkimised, tegemist on ohutusküsimuse, operatiivküsimusega. kui me räägime ärkvelolekust, siis ega operatiivi, operatiivset tegevust ei äh, kavandata ette magamise ülevalolekuga, ma võin keset ööd ka üleval olla Äh, operatsiooni niimoodi kir-, äh, kirjeldada ei saa, sõnad on siin kõik väga olulised, ma vabandan, härra esimees, juba ette, aga ma arvan, et selgitada tuleks teinekord asju teistele komisjoni liikmetele, me üritame mingisugust konstruktiivset ettepanekut saavutada. suur tänu, härra Pakk. aitäh, härra esimees mul on paar märkus, kuid äh, minul on üks küsimus komisjonile, mis puudutab seda valves olekut, aega ehk stand, stand-by. Te, kas te olete uurinud täpsemalt erinevaid õnnetusi, te olete ju seda teinud, kuid te ei ole vaadanud neid andmeid selliste äh, juhtumite kohta, mis justkui ääre pealt oleksid võinud juhtuda, selliseid õnnetusi. miks te viitate sotsiaaldialoog peab andma hea tulemuse, nagu härra Kandel juba ütles. dialoog on siin tegelikult kurtide vahel, sest keegi tegelikult ei tea, mida teised ütlevad. proua Vernju, suur tänu, härra esimees. see määrus aastast kaks tuhat kuus nägi ette seda, et viiakse läbi teaduslik uuring ja meditsiiniline uuring meeskonna liikmete arvu. täna öeldu Äh, räägib sõltumatust uuringust, äh, mis tegelikult EASA seisukohtadega kokku ei lähe. ja minu küsimus on, kas meie Euroopa Parlamendid võiksime täpselt teada, mida see eriuuring äh, on öelnud oma täies mahus ja tahaksime juurdepääsu ka teistele uuringutele, et me selle, saaksime reaalselt mõelda ja kujundada reegleid, mis tervishoiu ohutuse äh, ja loomulikult ka, ja see on kõige olulisem, mulle tundub, sotsiaalsete kriteeriumite koondamise, mis aitaks tagasi, mis aitaks meil võidelda nende suurte väljakutsetega, mille ees on Euroopa äh, kodanikud, olgu nad siis reisijad või äh, lennunduse professionaalid. suur tänu, härra Kraamer, kaks minutit. aitäh, härra esimees. Jatsa osutas äh, täna väga seda, millest on rääkinud juba Kontrollikoda, et lobigruppidele äh, ollakse väga altid alluma. ühesõnaga, see, see stand-by, selle osas ütles Euroopa Kohus, et Stand-by on tegelikult tööaeg. ma ju ei tahaks minna operatsioonisaali ja lasta ennast lõikuda ühel arstil, kes ei ole kakskümmend tundi maganud ja ma ei taha ka lennata, kui piloot ei, ei ole vahepeal maganud kakskümmend tundi. aga tegelikult on ju asi äh, rahas, sellepärast et tehakse äri, kolmkümmend miljardit eurot on maksumaksjate raha Nad ei maksa ka näiteks käibemaksu teatud äh, seadmete pealt. ohutus, ohutus, ohutus, jah, see on tõesti kõige olulisem. kuid äh, mitmed erinevad ministrid on juba öelnud oma seisukoha, nii keskkonnaminister kui ka transpordiminister, kui kõik ei ole, mitte keegi ei ole komisjonis sellel konkreetsel teemal mitte midagi öelnud. kas me saame niimoodi täpselt edasi minna? kui me nii edasi läheme, siis on täiesti kindel, et meie siin parlamendis hakkame toetama ja eh, kaitsma eh, lennupersonali ohutust ja nende õigust aitäh, ma ei tahtnud sind katkestada, ütles härra esimees, kuid tegelikult peaks tegelikult äh, siin räägima otse, mitte, mitte ainult esimehega, vaid kogu aulaga. asepresident Riike, ma tervitan teid siin äh, tänasel komisjoni koosolekul aitäh, härra esimees, ütleb härra Kross, mul on paar äh, sõna, äh, paar küsimust ja paar märkust. mul on selline üldine kommentaar ekspertidele ning ma tahaksin loota, et et ma näen, et eksperdid tõid siin välja oma selge seisukoha, kui on meil on tegelikult konkreetne olukord see, et me peame vaatama objektiivset olukorda, kõigepealt uurimused, uurimused on läbi viidud ning kindlasti peab neid ju tegema teatud parameetrite abil. kvaliteet, äh, unega seotud parameetrid ja teised parameetrid, me peame selle kõik kokku panema ning siis jõuame teatud järeldusteni kas need uurimused äh, kasutavad kõik samu kriteeriume, samu parameetmeid või siis me võrdleme tegelikult õunu ja pirne omavahel? Äh, see on üks asi, mida me peaksime tegelikult arvestama. teine küsimus on see, mis puudutab probleemide analüüsi. ma tahaksin lihtsalt teada kas probleemi on tegelikult analüüsida ka tööhõivega seotud aspektist vaadatuna, kas äh, määruse rakendamisega on seotud probleeme ning kolmas aspekt, äh, mida siin enne ka mainiti. milliseid probleeme veel on ja kuidas me neid analüüsima peame, mis puudutab seda valvesoleku aega, väsimus, kui oluline faktor see ikkagi nüüd on? kas see olukord, mil, milles piloodid on, see on tõesti väga oluline. kui ma nüüd peaksin veel kaksteist tundi töötama, siis ma oleksin tõesti kurnatud ja, ja ma ei tea, kas see on parim moodus, kuidas edasi minna kui palju saab inimene ikkagi töötada nii, et ta saab korralikult toimida? härra Sarvamaa, palun. aitäh, härra esimees mul on üks äh, seisukoht ja siis on mul üks hästi äh, esitatud küsimus. see on küll arvamus, aga ma sõnastan selle kui küsimuse. lennuettevõtjate maailm on viimase aasta jooksul dramaatiliselt muutunud, nii nagu ka kõik teised sektorid on muutunud ning äh, fakt on selles, et äh, me elame julmas maailmas, äh, kus on kulutõhususe printsiip kõige olulisem. ning me tahame poliitiliselt rääkida tööstuse nimel, aga ma pean oma sõna, sõnastama nüüd oma küsimuse järgnevalt. EASA-le ja härra Klosole. miks ei vaevuda selleni, et anda meile argumentatsiooni, mis oleks äh, üksikasjalikum, eksperdi arvamused selle kohta, et on olemas teatud äh, äh, piirmäär, mille jooksul siis inimene saab töötada või, või tegutseda, eriti sellisel väga nõudlikul tööl, nagu pilootidel ja, ja kabiiniteenindajatel on. mulle tundub, et ametiühingute arutelusid ei ole arvesse võetud. ja peetakse seda ainult äh, selliseks suureks äh, draama tegemiseks, minu arvates see seda ei ole. miks me ei äh, kujunda kõike paremini välja või uuri olukorda, sest kõik eksperdid ju ütlevad seda, mis toimub. valve ja lennutöö aja jaoks peab olema konkreetne piir härra Uudžias aitäh, ma lähtun sellest arvamusest, mida ütles härra Birker, ta ütles, et kui tal reisib, nii nagu minagi teen, kas siis töö, kas ma siis kas töötan või ma puhkan sel ajal, kuid minuni jõudis nüüd teade bioloogidelt, kellel tahetakse siis lennu ajal paluda äh, Äh, puhata. nii et siis äh, sõidetakse üks ots äh, piloodina ja tullakse tagasi puhates, nii et siis seda tagasitulekut peetakse puhkeajaks. kas selline praktika on õige, kas see on see on ju tegelikult kõik ju väsitav, see, see aeg ma ei saa tegelikult öelda, et seda saaks võrrelda sama puhkeajaga, mida saab kodus äh, veeta, ma ei tea, kas proua Jones vastab või siis seadusandlikust aspektist äh, vastab mõni ekspert, aitäh. okei okay,, thank you, finally from me I jah, minul endal on ka kolm küsimust, kaks küsimust kõigile vastamiseks. üks lihtne jah või ei küsimus ehk siis esimene küsimus, mida ma kõigilt küsiksin, kas need EASA ettepanekud, mis komisjonile anti, on teie arvates äh, sisuliselt ebaturvalised ning ohtlikud? jah või ei vastus sellele. teiseks, milline, millist varianti teie sellisel juhul siis tahaksite, kui saaksite vaba valiku, kas vanad Euroopa Liidu variandid või uued äh, EASA ettepanekud silmas pidades, mida ma ütlesin päris alguses, et siis, et me võime kas heaks kiita või tagasi lükata ja kui me need tagasi lükkame, siis olemasoleva Euroopa Liidu variandi staatus quo endiselt kehtib. ja kolmas küsimus on proua Jonesile, sest ma ei ole päris kindel, kas see seisukoht, mida te Ühendkuningriigi tsiviillennundusameti poolt äh, üsna ilusti esitlesite, kas seda jagavad ka teised riiklikud regulatiivameti võimud? hea küll, nüüd annan siis järjest inimestele sõna, kõigepealt äh, lennuliinid, siis ametiühingud, siis proua Jane, siis doktor Kundel, siis EASA ja lõpetuseks komisjon. ehk siis kõigepealt kolm minutit on kõigil kõneaega, ma tean, et seda pole väga palju. aga üritage täpselt ja lühidalt vastata. kõigepealt härra Debroi, kolm minutit vastamaks küsimustele. härra Kohlitšek, kas te tahate sõna? Yes, originally I wanted, but I was derobed. You... Ja, ja ma esialgu tahtsin sõna, aga mind arvati kõnelejate nimekirjast välja jah, te võite sõna võtta, aga härra Kolitšek, sellest oleks kõvasti kasu, kui te annaksite meile teada, et te sõna tahate. mul on palju oskusi esimehena, aga mõtte lugemine ei ole üks nendest. härra Kolitšek, kaks minutit, palun. mul on ainult kaks kätt, millega teie poole vehkida. kui te tahaksite, siis järgmine kord eh, vehin ka jalaga see, kuidas te vehite eh, ise <laughs> Äh, ise otsustate, aga te peate püüdma e-, esimehe tähelepanu. kui te oleksite seinalt seda teinud, siis oleksite olnud edukad, aga kui te lihtsalt niisama seal istute, siis mina ei oska midagi teha. ja nüüd on teil minut nelikümmend neli kõneaega järel, aga ma olen lahke ja annan teile kaks. suur aitäh, kasutan siis võimalust äh, rääkida tšehhi keeles. mina ei ole piloot aga see stand-by aja küsimus, et seda arvutatakse tööaja hulka, see on oh, küsimus, mis on eh, ühine paljudel erinevatel elualadel. mul on kaks küsimust. kuidas te hindasite, eh, kui palju esindab ööaeg? mina olen korduvalt lennanud ja kui lennata üle ajavöönditest, see tähendab seda, et kahekümne nelja tunni jooksul võib äh, lennata nii äh, päevasel ajal kui öisel ajal. ja teine küsimus, kas teil on olemas tabel, mis võrdleb äh, erinevate riiklike tsiviillennundusföderatsioonide nõudeid, kuna, kuidas pannakse paika tööaeg päeva jooksul, nädala jooksul, kümne päeva jooksul, kuu jooksul? sest ma tean, et need reeglid on riigiti erinevad ja nagu ma ja kuna ma olen neid küsimusi varem arutanud, äh, uurinud neid küsimusi varem, arutanud seda psühholoogidega, siis keegi tegelikult ei saanud mulle öelda, mis on turvaline periood, mille vältel äh, äh, tegutseda, näiteks maanteetööstuses on, on üritatud kaamerat autodesse viia selleks, et jälgida autojuhi silmaliikumist, selleks, et tabada see hetk, millal autojuht või siis ka lendur kokpitis on väsinud. kas teil on olnud samasuguseid uuringuid? härra De Roy, palun, kolm minutit. aitäh, äh, härra esimees. esiteks, kas EASA ettepanek on äh, ebaturvaline, siis meie vastus on, et see on väga turvaline, see on äh, rangem kui hetkereeglid, mis on ka väga turvalised ja juba tänapäeval on äh, lennundus äh, Euroopas väga turvaline ja see ei vähendaks kindlasti turvalisust. esimene küsimus, jah, EASA ettepanek on turvaline. teiseks, kas eelistate vanu reegleid või EASA, EASA reegleid? Euroopa harmoniseerimise vaimus äh, selleks, et luua ühtsele lennundusturule Euroopa reisijatele ühised reeglid, siis meie eelistaksime EASA reegleid, kuigi puhtalt rahalisest äh, operatsioonilisest seisukohast me saame leppida ka olemasolevate reeglitega, aga meie, me leiame, et see ei oleks hea Euroopa harmoniseerimisele. nii et Euroopa reisijatel on vaja ühte reeglistikku, sest et silmas tuleb pidada ka seda, et lennuliinid ei ole enam rahvuslikud lennuliinid, vaid üha rohkem on nad muutumas Euroopa lennuettevõteteks või isegi ülemaailmseteks, nii et meil oleks vaja selliseid ühtseid reegleid. härra Moisson aitäh, härra esimees, kas jah, see ettepanek on ebaturvaline? oma ettepanek, oma ettekandes ma sellest ei rääkinud, sest et oli ilmselge, et EASA reeglistik saab olema turvaline ettepanek, kahju, vabandust, et ma sellest rohkem ei rääkinud, aga nüüd saan üle kinnitada, jah, EASA ettepanek on turvaline, ta on öö, äh, turvaline, ohutum kui varem kui meil oleks võimalus valida, kas vanad reeglid või uus EASA ettepanek, siis meie lähenemine on samuti teaduslik. mina olen hariduselt insener ja kui ma tahan midagi esitada, siis ma tahan läbi viia teatava analüüsi, eh, iseendale infot anda, täpsed numbrid teada saada. nii et esimene reaktsioon minu liikmetelt oleks, et see on halb ettepanek, see on meile ohtlik, see tapab meid, jah, võib-olla on, nagu ma selgitasin, siis on mõningaid halbu asju selle juures, aga kuna EASA ettepanek on kolme aasta töö tulemus, kus on kaasatud kõik osapooled, ka minu naabrid siit vasakult käelt, ka nemad olid sinna kaasatud kolme aasta jooksul, siis ütleme jah. ütleme jah EASA ettepanekule, see on kõigi osapoolte töö lõpptulemus, kõiki on silmas peetud, kaasa arvatud ohutusuuringuid ning ma tahaksin, et saaksin vastata kolmandale küsimusele, aga mina kahjuks ei ole proua Jones, seetõttu ei saa seda teha Äh, jah, et ärge ainult vastake minu küsimustele, vaid äh, siin esitati ka teisi. Äh, proua Tšika, palun. tere jälle, jah, üritan vastata nii kiiresti kui võimalik. nüüd, kas EASA reeglid on turvalised, ohutud? ei Äh, töötajad on pidanud sellele reageerima ja kui nad on selle vastanud äh, sellele EASA üleüldisele ettepanekule, nagu ütles härra Kundel kohe alguses, siis äh, ei ole piisavalt informatsiooni. teine asi, kui me viitame sotsiaalsetele riskidele. me räägime siin väsimusest äh, riskina, sest et sellel on negatiivne mõju meie tervisele. minu käest on seda küsimust korduvalt küsitud, see äärmiselt stressirohke lennurütm äh, teeb meid haigeks ja päris paljud need odavlennufirmad äh, kasutavad lennuki personali nagu Äh, mingit asja, mida saab ära visata pärast seda, kui nad ära kasutatud. inimesed ei saa seda teha, nad ei saa selle juurde jääda, nad ei suuda sellega hakkama. sest ta võib lihtsalt öö, oma lennuõiguse kaotada sellega. me tahame olla terved selleks, et töötada, kui aga meil tervist ei ole, või kui me haigeks jääme, siis see on äärmiselt halb. ei saa meie tervist ohtu seada, sellel on hind nagu ka ohutusel kui me avame häda väljapääsu, inimesed, kes on paanikas, et meie peame olema terved, meie vaim peab olema terved, terve, aitäh. I am just going clear in my mind, you say, you are saying that ühesõnaga, te ütlete, et EASA ettepanek on sisuliselt äh, ebaturvaline ning ohtlik. kas te ütlete seda? no forse non è stata fatta una vist ei ole tõlge õige olnud, ütleb kõneleja, et seda ma ei öelnud. see küsimus ju teile esitati, palun vastake sellele, ütleb esimees. see ettepanek, te peate sellega minema teadlaste juurde, see on minu vastus. võib-olla siis teadlased saavad ütel-, ütelda, kas see ettepanek on ohutu või mitte, kas see seab turvalisuse ohtu või mitte Well, it doesn't answer my question. Mr. Horn. minu küsimusele see igatahes ei vasta. härra Horn. Thank you very much um suur aitäh! vastan teie küsimustele lõpus väga lühidalt. esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et äh, me oleme pilootidena oma öö, äh, äh, positsiooni sidunud teadusinfoga kohe algusest peale. siin on olnud läbirääkimised lennuettevõtete ja töötajate vahel, mis ei ole töötanud ja me lootsime, et kui me ütleme, et mida iganes teised ütlevad, see, mida ütlevad need teadlased, kes on väsimust uurinud, me ainult toetame seda, et see lahendaks probleeme, aga hoolimata kõigest sellest ei ole siiski teadusuhin-. vastuseks EASA-le ütlen ma, et väsimuse eksperdid on need, kes peaksid tõlgendama, kas mingisugune konkreetne uuring on sobiv või mitte, seda ei peaks tegema mingisugused ametnikud, kellel ei ole eh, teaduskraade Äh, sellepärast meil ongi vaja teaduseksperte, et nad teaksid, kuidas kaaluda mingit uurimust ja kuhu seda asetada. Äh, selgitaksin veidi ka seda stand-by küsimust. mitmed kõnelejad ütlesid, et äh, stand-by tähendab seda, et sa võid piloodina magada kodus, aga probleem on selles, et stand-by period on valveloleku periood. sa võid eeldada, et kohe selle perioodi alguses helistatakse sulle ja viiskümmend protsenti nendest väljakutsetest, mis sa saad, ongi perioodi alguses, nii et peab olema puhanud äh, selle alguseks, kaheksa tundi hiljem sa ei, äh, ei ole puhanud seda kaheksat tundi, seetõttu see standby pluss lennuaja piirang, äh, see on ärkvel veedetud aeg. nüüd praegune küsimus, et kas EASA ettepanek on turvaline? Nad lähevad kaugemale sellest, mis teadlaste arvates on väsimuse osas inimvõimete piir, nii et meie arvates ei ole nad turvalised. millist varianti me eelistaksime, kui saaks valida hetkesüsteemi või uue aasta ettepaneku vahel? see toob välja äärmiselt olulise küsimuse meie jaoks, ehk siis, et paljud inimesed ütlevad, et äh, ohutus on paranenud, komisjon vist ütleb, et kolmkümmend asja on paranenud äh, võrreldes Euroopa-üleste reeglitega, aga see ei ole Euroopa-ülene määrus, Euroopa-üleselt on äh, asjad kokku lapitud riiklikest piirangutest ja mõned ettevõtete ning riikide puhul kollektiivkokkulepete puhul, puhul, mis puudutab ka seda, neid piiranguid. ja võrreldes olemasoleva süsteemistikuga on EASA ettepanek halvem. asju saab teha paremaks, ei ole mingit põhjust, miks nad peaksid jääma äh, ebaturvaliseks, siin saab parandada, komisjon saab teha ettepanekuid, mis äh, lahendab neid muresid, mille meie oleme välja toonud, mida teadlased on välja toonud ja kui sellist asja tehakse, siis oleksid need EASA ettepanekud vastuvõetavad. aga kui selliseid muudatusi ei tehta ja parlamendi võime öelda ei sellele on siin oluliseks hoovaks, siis ei ole EASA ettepanekud paremad kui hetkeolukord. aitäh, härra Hoon! proua Jones aitäh, härra esimees, vastan kõigepealt teie küsimustele. kas EASA ettepanekud on sisuliselt ebaturvalised? see oli vist see konkreetne küsimus, mida te küsite ja meie vastuseks on ei. kumba eelistaksime, kas ole, olemasolevat Euroopa reeglistikku või uusi ettepanekuid? meie toetame uusi ettepanekuid, kui need rakendatakse korrektselt. ja kas meie arvamust jagatakse? see on midagi sellist, mida, mille osas liikmesriigid peavad hääletama ja nad hakkavadki hääletama. nii et ma ei saa nende eest vastata. oma tööst ja kontaktidest olen aru saanud, et päris laialdane toetus on uutele ettepanekutele sellisel kujul, nagu nad on, aga nagu ütlesin, ei saa nende eest midagi öelda. üritan äh, meenutada mitmeid meile esitatud küsimusi mis puudutab seda öist piirangut, räägitakse, räägiti päris palju sellest, mis on öö. öö äh, on teaduslik, teaduse järgi kahe ja nelja viiekümne üheksa vahel hommikul, kahe viiekümne üheksa vahel hommikul need ettepanekud, äh, mis on esitatud, vähendavad olemasolevat FTP-d varasel pärastlõunal äh, ja me näeme, et see on olum-, ole-, märkimisväärne paranemine võrreldes olemasolevate tasemetega, teame, leiame ka, et see määrus peab põhinema teaduspõhimõtetel ja üks suuremaid põhimõtteid siin on see, et see FTP piir on küll oluline, aga need tööajad, mis ja puhkeajad, mis ümbritsevad neid perioode, on äärmiselt olulised. kui äh, töövahetused üle kümne tunni on hallatud, nii nagu uus määrus seda ette näeb, siis meie oma teadustöö öövahetuste osas nii ajalooliselt kui hetkel ütleb, et me võime seda pikendada vastavalt sellele, mis on pakutud, aga see on äärmiselt oluline uue määruse mä-, nõuetel, et seda väga tugevalt ka hallataks. aga turvalisuse ja ohutuse mõttes siis viib see me-, selle viisteist minutit sellest perioodist üle võrreldava kahe sektori lennu puhul. igapäevane piir ohutusameti seisukohast me peaksime vaatama, millal meeskond opereerib seda lennukit, nii et me ei paneks eh, siin igapäevase maksimumtööaja piiri, vaid just lennuaja piiri ja seetõttu eh, pärast eh, seda lennuaega on ka piloodi positsioon oluline, aga kõike seda peetakse tegelikult kokku siiski tööajaks, töövahetuseks ja kui nad on tööl kakskümmend neli tundi, siis on kakskümmend neli tundi neil ka Äh, töölt vaba, aga seda ei peeta puhkuseks ja me ei peakski seda kunagi puhkuseks. see vist ongi kõik. aitäh, doktor Kõndel, palun. aitäh. esimene küsimus. Äh, väsimuse riski haldamine, jah, me leiame, et see parandab ohutust, kui seda korralikult rakendatakse. teine küsimus, äh, EASA küsimuse täpsemad punktid, äh, need on avaldatud kolmes raportis ning ka Mööbiuse raportis, nii et neid saab sealt lugeda. Neid saab ka minu käest. tahtsime öö, äh, käsitleme just konkreetselt neid äh, uuringuid ja neid küsimusi, aga sellise positsiooni me võtsime ja siis härra Kross tahtis teada, et kuidas oleks võimalik võrrelda neid erinevaid uuringuid, kui ma sellest küsimusest õigesti aru sain. ja äh, kaheksakümne viienda ja üheksakümne viienda aasta vahel puudutas enamik uuringuid rahvusvahelist koostööd äh, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani vahel ja siis üheksakümne viiendal aastal oli meil seisukoht, et äh, lennuaeg peaks piirduma kümne tunniga. pärast üheksakümne viiendat aastat äh, tehti äh, uuring, mis muutis EASA uuringu veidi naeruväärseks. nüüd töövahetus. piloodid peavad olema töövõimelised, muidu nad ju tegelikult ei saa lennata ja see on äärmiselt oluline punkt väsimuse riski haldamises, tahaksime seda veel edasi uurida. ja siis see Itaalia küsimus, mille esitas Itaalia parlamendisaadik, see positsioneerimise puhkekoha küsimus, kui te puhkate lennuki, see lennu ajal, siis see ei ole puhkeaeg, see kuulub äh, tööaja hulka ja siis teiepoolsed küsimused, härra esimees. see on keeruline küsimus, mida ma, millele ma ei saa vastata. üldiselt on äh, lendamine Euroopas ohutu aga äh, hetkereeglid ja asjareeglid, me oleme teinud ettepanekuid äh, parandamiseks. Äh, aga samas ma ei saa öelda, et hetkereeglid oleksid paremad kui uued. järgmiseks EASA, palun. aitäh, härra esimees. keskendun peamiselt nendele küsimustele, mis on seotud teadusega, siis koos Matthew'ga loodetavasti vastame kõigile küsimustele. esiteks eh, see teadusuuring, mille agentuur läbi viib kolme aasta jooksul pärast reeglite rakendamist. agentuur eh, teeb raporti selle uuringu lõpul ja nagu iga muu raporti puhul, mida agentuur eh, välja annab, see avaldatakse EASA veebileheküljel ja on avalikkusele kättesaadav, on kättesaadav ka parlamendiliikmetele ja me oleksime sel ajal väga hea meelega valmis seda raportit teiega arutama. mida me selle raportiga seejärel teeme, kui me leiame, et ohutust tuleb veel parandada, siis teeme endale uue tööülesande ning teeme ettepanekuid, kuidas reegleid veelgi parandada. esitati küsimus äh, õnnetuste vähendamise kohta ja ma vist selgitasin äh, risti vastupidist äh,, õnnetuste hulk endiselt väheneb, aga äh, me tahame jätkuvalt parandada ohutust. esitati küsimus ka selle kohta, et äh, vahet ei ole, kus uuring läbi viiakse, mina vastupidi ütleksin, et jah, sest näiteks Ameerika Ühendriikides äh, on neliteist tundi töövahetust ja siis ainult kümme tundi puhkust. Euroopas on neliteist tundi tööaega ja siis on kaheksateist tundi puhkust. nii et tööaja ja puhkuse äh, kombinatsioon Ameerika Ühendriikides on tunduvalt väsitavam kui Euroopas ja kui äh, sel teemal uuring läbi viia, siis tulevad tulemused ju Ameerika Ühendriikides ja Euroopas erinevad. esitati küsimus ka Mööbiuse raporti kohta. selle avaldas agentuur jaanuaris kaks tuhat üheksa. miks me ei järginud täielikult Mööbluse raportit. võib-olla ei ole ma siin nüüd täiesti poliitiliselt korrektne, aga äh, see ei olnud äh, kõikides osades äh, väga hea ja see kümne teadlase konsensus kinnitas üle Äh, uuringu, mille Ameerika Ühendriikides äh, viis läbi statistik, äh, kellel ei olnud lennundusest mingit, mingeid teadmisi, kes tegi väga lihtsustatud korrelatsioonid, mis tegelikult ei vastanud tegelikkusele. miks me ei kuulanud rohkem ära teadlasi? nagu ma selgitasin, siis teadusandmetega arvestati, meil oli kolmepäevane kohtumine seadlastega ning pigev kontakt nendega, kui nad oma aruande kirjutasid ja me leiame, et selle suure laialdase kontaktiga teadlastega saime me nendelt piisava panuse. ja nüüd ongi vist minu kolm minutit kõneaega läbi. härra Baldwin, Michael. ma võiksin äh, kõikide panelistide puhul öelda, et nad ei ole vastanud kõikidele küsimustele. noh, ega nad eriti ei jõuagi kolme minuti jooksul vastata, aga sellegipoolest nüüd härra Baldwin. suur tänu, ma üritan vastata nii mitmetele küsimustele kui võimalik selle kolme minuti jooksul. üsna mitu olulist asja on välja toodud. kõigepealt äh, valveaeg ja valveaeg lennujaamast eemal. ma üritan panna kõik punktid panna kokku, kas EASA ettepanek ja komisjoni ettepanek lubavad ohtlikke tööaegu, et piloot lendab kaks, kakskümmend tundi magamata, kakskümmend kaks tundi magamata, kakskümmend kuus tundi magamata. ei, vastus on sellele, härra esimees, kahel põhjusel. ma üritan vastata küsimustele. ma vabandan, kui ma ei tee õiget asja. kõigepealt EASA ettepanek seab tingimused katteta kohustused liikmesriikidele, lennuettevõtetele, äh, kas, äh, et nad peavad rakendama väsimuse haldamise kavasid ja peavad arvesse võtma maksimumpiirmäärasid ja neid tuleb rakendada kõikidel juhtudel. seadus lööb et-, näeb ette piirangud, kuid lisaks sellele ärge unustage seda, et operaatorid ja lennuskeemid peavad saama äh, kinnituse ka liikmesriikidelt selleks, et üldist ohutust tagada. see näeb ette ka seda, et meeskonnaliige peab ära kasutama magamise võimalused valve ajal, sellepärast et nad teavad, et nende võimalikud lennud, mil-, millal nad peavad lendama. lisaks sellele meeskonnaliikmed ei pea oma ülesandeid täitma, kui nad arvavad, et nad on üleväsinud. ja kolmandaks me arvame, äh, kõige austuse juures, et need näited selle kohta, et meeskonnaliige peab äh, valveaja peatama ja töötab kaheksateist kakskümmend äh, tundi, on vale. Äh, põhinev. sellepärast, et vastutustundlik meeskonnaliige kasutaks valveaega ära selleks ja alati jäetakse ju teatav kohalejõudmise aeg ja kindlasti ei pea keegi töötama kaheksateist tundi järjest ja nüüd siis äh, öölennud, öised lennud, selle kohta on ka väga palju öeldud ja ma saan sellest aru. härra esimees, te ise ütlesite, et praegused seadused Euroopas näevad ette seda, et äh, öine lend äh, võib-olla üksteist tundi ja nelikümmend viis minutit äh, meeskonnaliikme jaoks. EASA on kaitsvam ja näeb ette neli meedet, kõigepealt äh, see piirang tuuakse üheteistkümne tunni peale, teiseks palutatakse, et operaatorid kasutaksid üle kümne lennustele öistele lendudele vähemuse, väsimuse haldamise kava, kolmandaks aja öö, öö, akende osas on samuti ette nähtud äh, pehmendavad meetmed ja siis äh, kuusteist tundi kolmekümne kuue tunni asemel äh, äh, suuri häireid tekitavates äh, lennuplaanides. praeguste reeglite kohaselt äh, võrreldes uus seadusandlus näeb ette kollektiivlepingud, ei ole mitte mingisugust seost praegu lennuaja piiramise seadusandluse ja kollektiivläbirääkimiste vahel ohutuse ja sotsiaalreeglid peavad baseeruma põhimõttel, et kõige kaitsvam reegel kehtib ja selle kohaselt äh, praegu uue määruse sätted on allutatud äh, sellele liikmesriigi seadusandlusele, mis on kaitsvam. proua Lichtenberger ja teised küsisid selle kohta, et kas liikmesriikidel lubatakse kasutada suurema kaitsest äh, mastaabiga reegleid aga ma tahan vastata küsimustele, kui ma saan. jah, vastavalt äh, seadusandlusele harmoneeritud ohutusreeglid äh, asendavad äh, siseriiklikku seadusandlust vastavalt teaduslikele alustele, aga liikmesriikide konkreetsed erandid, sellest võib teavitada komisjoni või EASA-t vastavalt ette nähtud protsessile. miks seda tuleb teha? selleks, et lahendada siis eh, siseriiklikud eh, probleemid, noh näiteks, et eh, Skandinaavia riikides on teinekord öö väga pikk. me ei taha tuua uut sätet sisse selle kohta, et liikmesriigid võivad eemalduda seadusandlusest, sellepärast et praegused reeglid on meie meelest piisavalt silg-, selged, aga me oleme valmis selle toome põhjenduspunkti sisse ja lõpetuseks vastamaks härra Kraamerile äh, Äh, pardapersonali kohta, te ütlete, et me ei ole mitte midagi nende jaoks ära teinud. härra Kraamer, äh, need reeglid kehtivad nii pilootidele kui ka pardapersonalile, täpselt see selline reegel on. Äh, Ühendriikides see nii ei ole muuseas. me oleme kohtunud ametiühingute esindajatega ja mul on väga kahju, et üks personali esindusorganisatsioon meie tööd ei tunnusta täpselt siis sellest pardal puhkeaega, siin on EASA näinud ette selle, et üks probleem lahendatakse meeskonna jaoks ja mul on hea meel, et me seda oleme teinud, rohkem mul aega ei ole vastata. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu, härra Baldwin. ja nüüd äh, mina ja härra Elha Trui äh, meie komit-, tee menetluse raportöör, võtame asja kokku. teen väga lühidalt, ütleb härra Elha Troi, viiteist minutit mul selleks kindlasti vaja ei lähe. ma tahaksin öelda, et minu meelest oli täna tegemist väga viljaka aruteluga. loomulikult kõik ei ole kõikides punktides äh, ühel arvamusel, aga see vähemalt äh, aitab meil mõista, mis praegu on kaalul. mingil hetkel äh, komisjon oma äh, lõpliku ettepaneku ka sõnastab äh, formaalselt. ja nagu ma kuulen, räägitakse veel suurematest paranemisvõima-, parandamisvõimalustest lisaks EASA praegusele ettepanekule ka äh, tegevusliitudes ja komisjon on üritanud koondada huvipooled ka varem, ka meie sellepärast, et meie esimees kindlasti eelistaksime seda, et pakutakse välja midagi, mida keegi põhimõtteliselt toetab. ma tõesti loodan, et huvigrupid äh, suudaksid äh, vastata selgelt teie vastusele, teie küsimusele, et kas te eelistate seda või teist, kas te peate seda olulisemaks või et, ei, on see paranemine või ei. ja ma tuletaksin kolleegidele meelde, et me võime tagasi lükata ainult terve pakkumise ja sellega seoses heidaksime kõrvale ka kolm aastat ettevalmistavat tööd. nii et äh, see on see ettepanek, äh, mille üle me peame väga tõsiselt mõtlema. suur tänu ja minu poolt tuletaksin meelde, et mina olin esialgne raportöör Euroopa äh, lennuaegade kohta. sellest ajast on mul armid veel alles. selleks läks tohutu aeg, lugematu arv tunde selleks, et kokkuleppele jõuda, selleks, et tööturu osapooled kokku lepiksid. ja selles mõttes äh, Euroopa äh, praegused reeglid on justkui minu laps äh, Simsoni kava, kui teile see sobib. aga selge oli see algusest peale, et see asi vaadatakse üle perioodiliselt ja seda me siin ka siis praegu teeme. ja seega see küsimus mille ma esitasin, mida te eelistate, vana plaani või uut plaani, jah? sellepärast, et midagi vahepealset ei ole, et meile meeldiks natukene see või natukene teine. kas üks või teine, vana plaan või uus plaan, see on äh, see valik, mille me peame langetama kui komisjoni ettepanek meieni jõuab, kui jõuab. ja ma mõistan seda, et meil kõigil on raskuseid äh, ja sihime pimedas, äh, sellepärast et meil on mingisugune aim, mida komisjon tahab, aga ametlikult ei ole meil mitte midagi veel. aga ma tahaksin tänada kõiki, kes on panustanud äh, tänasele lühikuulamisele. härra Baldwin, härra De Broi, härra Moisson, proua Kika härra Hoon, proua Jones, doktor Kundel ja härra Kluzov ja suur tänu ka liikmetele ainult ühes, ühel hetkel hakkas distsipliin vaibuma, aga üldiselt nad pidasid sellest kinni, mis ma neile ette kirjutasin, esitasid väga mõistlikke küsimusi ja tegid väga mõistlikku märkuseid, nii et suur tänu teie märkuste eest. jääme nüüd ootame siis komisjoni ettepanekut ja vaatame, mis siis edasi saab. nüüd, kallid kolleegid, kinnine koosolek. paar minutit pausi selleks, et inimesed saaksid lahkuda. suur tänu!